vastu võetud. TV kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. me peame kontrollima, TV kolmkümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja selgelt vastu võetud. ja nüüd kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss neli, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis Inta viisteist poolt, vastu, erapooletud jällegi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Batch kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud niisiis, niisiis on kahekordselt see maha hääletatud ja nüüd kakssada seit-, ja või siis teine osa või teine osa ikkagi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Batch seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd põhjenduspunktid neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. põhjenduspunkt viis. ja nüüd on hääletus lõppenud ja vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu erapooletud. kontrollime kolleeg Postilt muudatusettepanek neliteist ja hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend seitse vastu. ja nüüd TV kolmteist poolt, vastu, erapooletud kaheksakümmend protsenti komisjonist ei osalenud sellel hääletusel, nii et kontrollime. TV13 hääletus on alanud hääletus on suletud. nelikümmend kaheksa poolt, seitse vastu, nüüd vastu võetud. ja nüüd edasi. Inta kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nii, siis volitused hinda üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, hinda kaks poolt, vastu või erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. TV4 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. TV3 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja me olemegi juba jõudnud lõpphääletuse juurde, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. It's closed hääletus on, see on vastu võetud neljakümne kahe poolthäälega, kolm vastu. ja nüüd jõuame üheksanda päevakorrapunkti juurde. Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute kontrollisüsteemi kehtestamine. kas äh, raportöör Geoffrey Van Orden soovib sõna võtta? kolleeg Andi Keene soovib sõna võtta. aitäh paar märkust äh, Rahvapartei hääletusnimekirja kohta. seoses viimase minuti muudatustega ähm, mõningate ähm, fraktsioonide poolt, siis kompromiss viis, palun hääletage ei ja, ja sada kolm hääletage ka vastu. nii et muudatusettepanek sada kolm hääletage vastu, aitäh. okei okay,, thank you, any other niisiis, aitäh, kas on veel märkusi? kas on veel hääletusnimekirju, mida tuleb muuta? hästi. ja siis teen ettepaneku, et jätkame. kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jõuame jõuame muudatusettepaneku seitse juurde. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kuuskümmend kaks. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa härra Puhnerilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kaheksakümmend kaks, kas on õige? härra Adaktussonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kaheksakümmend viis. Castaldolt hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. ma ütleksin, et vastu võetud. kontrollime, kaheksakümmend seitse. hääletus on alanud. hääletus on suletud, see on ilmselgelt vastu võetud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud. peame kontrollima, kaheksakümmend kaheksa. hääletus on alatud. hääletus on suletud, tagasi lükatud. ja nüüd üheksakümmend Schaffhauseri poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd jätkame. sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm, kontrollime kas kompromiss viis mitte vastu ei võetud? küsitakse saalist. ei, vabandage sada kolm, sulgen hääletuse. ja see on vastu võetud. sada sada neli või sada kaks? aa, need langevad ära. ja nüüd läheme siis saja kahe juurde. La Londriki poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud,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 erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus on tagasi võetud ja seome kuuenda juurde. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend neli, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse, seitsekümmend poolt, vastu, era-, tagasi lükatud sada seitsekümmend kolm, seitsekümmend viis, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 sulgen hääletuse. see on vastu võetud. ja nüüd sada ühe. sada üheksakümmend kuus Šahvas poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada neli kontrollime kakssada kolm härra Puhnerilt. sulgen hääletuse. see on tagasi lükatud. kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viis kas peab ikka? ja nüüd kolmteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. kolmteist, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. väga selgelt vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu. kontrollime, kakskümmend üks ja sulgen hääletuse tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kakskümmend neli härra Peeterlelt. ja sulgen hääletuse. kolmkümmend poolt, kakskümmend üheksa vastu niisiis kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. me peame jällegi kontrollima Peetrile muudatusettepanekud, hääletus on alanud. ja on kontrollitud ja väga positiivne tulemus on kontrollil kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. peame jällegi kontrollima. kolmkümmend ja nüüd kontrollime härra Adaktussoni muudatusettepanekut, hääletus on alanud, sulgen hääletuse. tagasi lükatud ühe häälega. ärge talle öelge ja nüüd kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt. kolmekümne neljanda vastu ei võtnud, niisiis kont-, härra Pitideus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt Äh, see langeb ära. Eh, ei, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmekümne üheksandat. sulgen hääletuse. tagasi lükatud ühe vastuhäälega rohkem. niisiis, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend kaheksa Shuffle'l poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud. me kontrollime viiekümne esimest kolmas kord, kui me kontrollime härra Peeterle muudatusettepanekut. hääletus on suletud nelikümmend kaks poolt, kuusteist vastu. nii et Alois iga hääletusega muutus see aina populaarsemaks. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime viiekümnendat sulgen hääletuse tagasi lükatud. viiskümmend neli tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm, kaks, erapooletu vastu võetud, kuuskümmend kolm oli see siiski, jah? kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa Šafos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud number kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd jõuame seitsmekümne teise juurde. poolt, vastu, erapooletud. me peame kontrollima seda. seitsekümmend kaks hääletus on alanud hääletus on suletud ja vastu võetud. poolt vastu ja erapooletud. kontrollime seitsmekümne kolmandat. seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime seitsmekümne viiendat. tagasi lükatud. see oli ilmselgelt, te näete seda siitki minu koha pealt. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd jõuame elektroonilise hääletuse juurde kogu raporti osas ja hääletus on olemas. kõik on valmis, nelikümmend üheksa poolt, see on viis vastu, vastu võetud. We come. jõuame nüüd edasi Euroopa Liidu selle liikmesriigi ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu sõlmimiseni, me rääkisime sellest eile pärastlõunal. härra raportöör, härra Mian Mon soovib sõna võtta. või siiski mitte, lähme siis kohe edasi hääletuse juurde, üks ainus hääletus ongi siin, hääletus on alanud We vote first on the consent? Yes, on this. No, what, as you said, because of the First we do this. nii, kes on poolt? Two colleagues missing. kaks kolleegi on veel puudu. veel üks kolleeg on puudu, nüüd on kõik korras. viiskümmend viis poolthäält, kolm vastuhäält ja nüüd lähme edasi päevakorrapunkti juurde number üksteist, mis on resolutsioon, mis kaasneb nõusolekuga äh, Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise raamlepingu sõlmimiseks, kas härra raportöör soovib nüüd äkki sõna? Äh, jällegi mitte, nii et lähme edasi hääletuse juurde. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle, muudatusettepanek number kakskümmend viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. ma ütleks, et äh, heaks kiidetud. kolmkümmend kaheksa, mis äh, teie sellest arvate? kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kontrollime üle muudatusettepanek number nelikümmend. aseesimees Vistisen. The vote is closed. hääletus on lõppenud ja see on selgelt heaks kiidetud. Castaldo poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kolm, heaks kiidetud neli, kolm, viiskümmend kolm, vabandust, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle, nelikümmend kaheksa Tänukilt. The vote is closed. It's been rejected. tagasi lükatud nelikümmend üheksa, need pidid ees poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. põhjenduspunktid ük- äh,, kolm poolt, vastu heaks kiidetud, neli poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, viis poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kuus poolt, vastu tagasi lükatud, seitse poolt, vastu heaks kiidetud. suuline muudatusettepanek number üks poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kümme poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üksteist poolt, vastu, heaks kiidetud, kaksteist poolt, vastu, heaks kiidetud, kolmteist poolt, heaks kiidetud, neliteist poolt, vastu, heaks kiidetud, tagasi lükatud, vabandust, kompromiss üks poolt, vastu heaks kiidetud, seitseteist poolt, vastu erapooletuid kontrollime üle number seitseteist härra Tänokilt. Um, heaks kiidetud kolmkümmend seitse poolt, kakskümmend kaks vastuhäält, kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kontrollime üle number üheksateistkümne hääletus on alanud ja nüüd ka kohe lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud kakskümmend üks poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud kakskümmend kaks poolt, vastu hea kiidetud kakskümmend kolm poolt, vastu heaks kiidetud Charles, viis järjestikust võitu siin sinu jaoks ja sellepärast ma ei tahtnud seda plokina hääletada. nüüd number üks edasi, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. ja nüüd siis lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud viiskümmend neli poolthäält, kaks vastuhäält. päevakorrapunkt number kaksteist. ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide, teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelise partnerluse koostöölepingu protokolli sõlmimine, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga. raportööriks on härra Radoš, kas raportöör sooviks sõna võtta. teda ei ole siin. hästi, siis hääletame kohe. elektrooniline hääletus on nüüd avatud. We can close it lõpetame heaks kiidetud viiskümmend üks poolthäält, kolm vastuhäält. ja viimane hääletus päevakorrapunkt number kolmteist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ning Korea Vabariigi vaheline raamleping, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga. proua Saifi raport, kas äh, raportöör soovib sõna? ei, kahju küll, hääletame siis kohe. ja hääletus on alanud. And it's closed and this has been adopted heaks kiidetud viiskümmend seitse poolthäält, kolm vastuhäält. suur aitäh teile, kolleegid! me oleme nüüd kõik hääletused läbi võtnud, kümme minutit läks meil vähem aega kui ette nähtud ja nüüd on minister tegelikult siin juba kohal. ja oleks ka tore sõnum härra ministrile, kui mõned teist ka saali jääks.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 Right, dear colleagues, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, daamid ja härrad, kell on täpselt kümme ja suur rõõm ja au on meil kõigil tervitada siin proua Ine Eriksen Süraidet, Norra välisministrit, kes on tulnud siia meie komisjoni. ma mäletan seda, kui siin käis ka teie eelkäija ja alati on rõõm arutada erinevaid teemasid Norra valitsusega, kes on nii aktiivne erinevates regionaalsetes ja ülemaailmsetes küsimustes. Äh, loomulikult äh, ei ole ilmselt vaja mainidagi seda, kui tihedad meie kahepoolsed suhted on Euroopas, äh, maailmas ei olegi eriti selliseid riike, kellega me oleks nii lähedased, meil on ühise julgeoleku kaitsepoliitika alane koostöö, hüvejõud-pealane koostöö, energiakoostöö, üheskoos töötame jätkusuutliku arengu ja kliimamuutuse teemades ning Norra on alati toetanud Euroopa Liitu erinevates küsimustes, nagu näiteks Venemaa. ja täna on meil arutada erinevaid punkte, kolleegidele kindlasti pakub huvi see, kuidas Norra kasut-, kavatseb jätkata ehm, aktiivselt tegutsemist Arktika poliitika küsimustes, tegemist on ju geopoliitiliselt väga olulise teemaga ning tahaksime kindlasti kuulda ka äh, Norra koostööd Euroopa Liidu, liitu ümbritsevate riikidega. nii et siin on, tasub ilmselt mainida Balkani riike, võib-olla ka paari teist ja annangi sõna proua välisministrile. suur aitäh, suur aitäh, et olete mind siia kutsunud, ma olen paar korda siin ka varem juba käinud, aga siis lihtsalt publikus ja seda ka siis, kui ma olin Norra parlamendi välis- ja julgeolekuküsimuste komisjoni esimees ja siis käisin ka siin mitu korda. üheksakümne neljandal aastal hääletasime me Euroopa Liidu liikmelis-, liik-, liikmelisuse vastu, aga samal ajal oleme me väga tihedas koostöösidemetes Euroopa Liiduga. oleme ainus riik, kes on loobunud liitumast Euroopa Liiduga, seda nii seitsmekümne teisel kui ka üheksakümne neljandal aastal, aga see ei tähenda, et me oleksime öelnud ei Euroopa koostööle, nii et me jagame samu väärtusi ja samas asume ka geograafiliselt Euroopa Liidule väga lähedal. meie julgeolek ning heaolu on omavahel väga tihedalt seotud ning Euroopa Liidu väljakutsed on samad, mis Norra omad ja meie valitsusel on uus platvorm, mis võtab selle väga hästi kokku, öeldes, et äh, Norra äh, poliitika saab alguse Euroopas. poliitikutena käime me Brüsselis üsna tihti, teinekord lausa mitu korda kuus. üks näide meie tihedast koostööst on järgmine hetkel äh, hetkel on kakskümmend seitse Norra valitsuse aseministrit on kuskil mujal siin hoones ringlemas. alustuseks tahaksin paari sõnaga kirjeldada seda, miks ma olen siia täna tulnud. viimastel aastakümnetel Norra ning tema rahvusvahelised partnerid on pingutanud ning panustanud ka ressurssidega rahu tagamisse Lähis-Idas ja pärast üheksakümne kolmanda aasta Oslo kokkulepet on meil olnud ka äh, spetsiaalne komitee aastast üheksakümmend kolm, teeme selle raames koostööd ka Euroopa Liiduga. nii et äh, väga äh, positiivne on ka see, et proua Mogherini võtab meid kevadel vastu. meil on kohtumine veel täna pärastlõunal ja me räägime seal strateegilistest meetmetest, mis on suunatud Palestiina ametkondade tugevdamisele ning majandusarengu parandamisele, eriti Gaza sektoris, kus olukord on hetkel väga kehv. lisaks me loodame, et see valmistab ette poliitilisi läbirääkimisi, neli aastat ei ole otseseid läbirääkimisi kahe poole vahel toimunud, me loodame, et need siiski taastuvad ja kui me kohtusime kolmekümne esimesel jaanuaril Brüsselis erakorralise kohtumise raames, siis oli see esimene äh, iisraellaste ja palestiinlaste vaheline äh, kohtumine pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid teatasid, et nad viivad oma saatkonna Jeruusalemma. nüüd äh, me oleme näinud, et see mehhanism on väga oluline ja tegelikult on see üks väheseid mehhanisme, mis üldsegi tagab selle, et ähm, mõlemad pooled ning rahvusvahelised partnerid istuksid sama laua ümber, et läbi rääkida kahe riigi lahenduse osas. meie eesmärk on tagada edasiminek koha peal, soodustada majanduskasva, kasvu ning ühtlasi ka edendada Palestiina Eh, institutsioone. tegemist on ainsa platvormiga, milles osalevad mõlemad pooled ning suhtlevad samuti rahvusvahelise üldsuse ning ka doonorriikidega. sel nädalal nüüd eh, on juba kestnud Süüria konflikt kaheksa aastat. me näeme, et sõda ei ole kaugeltki läbi see on selge kõigile, me kõik oleme nõus sellega, et Julgeolekunõukogu peab pakkuma äh, pausi, et äh, võimaldada evakueerida haavatuid ja viia koha peale humanitaarabi ning ühtlasi kaitsta ka tsiviilelanikke. ja kui ISIS on saanud küll sõjaliselt äh, lüüa, aga siiski on murettekitav see, kuidas konflikt on eskaleerunud viimastel äh, kuudel, eriti just äh, loode äh, osas. Afrinis ja Idlibis on olukord erakordselt kehv ning pärast Türgi rünnakuid on olukorra, olukord veelgi kehvem me teame, et humanitaarvajadused Süürias on väga vajalikud, kolmteist miljonit inimest vajavad abi Süüria sees ning viis koma viis miljonit on juba põgenenud riigist. viimase kaheksa aasta jooksul on Norra Süüria kriisi lahendamisse panustanud ligi miljardi euroga ning kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal eh, lubasime ka järgmiseks neljaks aastaks veel miljard eurot, nii et aastal kaks tuhat kaheksateist panustame me Süüriasse ning äh, naaberriikidesse kahesaja kahekümne viie miljoni euroga. me kõigepealt keskendume me humanitaarabile ning äh, haridusele, eriti just naistele ja äh, noortele tüdrukutele. loomulikult me toetame ka ÜRO läbirääkimise jõupingutusi, kuid me ei võta endale mitte mingeid kohustusi panustamiseks Süüria ülesehitamisse enne, kui ei ole selleks olemas täiesti tõsiseltvõetavat protsessi. ja meie kohalolu piirkonnas järjest kasvab, me teeme Tuneesia, Nigeri ja Maliga väga tihedat koostööd ning alles ähm, veebruaris avasime oma saatkonna Bamakos. Liibüa ja Mali olukord destabiliseerib tervet piirkonda ning Põhja-Aafrika ja Saheli piirkonna julgeolek on väga oluline ka Euroopa julgeolekule, nagu me kõik seda teame. peame võitlema äh, piiriüleste kuritegelike võrgustike vastu, samuti terroristide vastu. rahu tagamine on absoluutselt vajalik sellest, et riik saaks areneda jätkusuutlikult ning ka luua töökohti, mis on paljudes riikides just kõige olulisemaks teemaks. me toetame G5 saheli ühisjõude, jätkame ka osalemist Minusmas ja seda siis rahvusvahelise rotatsiooni äh, käigus pakume endiselt äh, oma sõjalennukeid kasutusse, see oligi Norra ettepanek ning selles ühinevad, sellega ühinevad ka Euroopa Liidu riigid nii et see näitab selgelt seda, kui aktiivne on olnud Euroopa Liit selles piirkonnas. loomulikult, kui Euroopa äh, lävel on konfliktid ja sõda, siis äh, kasvab ka ränne Euroopa Liitu ning äh, seega me peame minema kaugemale Schengeni sisesest koostööst. meie kõigi hüvide, huvides on luua püsivad lahendused rändevoogude haldamiseks ja sellepärast üleilmne rändealane kokkulepe on meie jaoks prioriteediks. me tervitame ühtlasi ka Euroopa Liidu ning ÜRO ühist rakkerühma, mis on mõeldud sisserändajate kaitsmiseks ning nende aitamiseks tagasi äh, liikumisel oma päritoluriiki. me peame teguma, tegutsema otsustavalt, mis puudutab kinnipidamiskeskusi Liibüas ning äh, seepärast oleme me panustanud ka Euroopa usaldusfondi projekti. prioriteediks on selle fondi raames toetus kõige haavatavamate sisserändajate rühmade toetamine ja meie äh, rahastamise eeltingimuseks on kinnipidamine OECD riik, äh, reeglitest kinnipidamine me oleme võtnud vastu äh, sisserändajaid Liibüast ja seda ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametiga koostöös. nüüd liikugem edasi Lääne-Balkanisse. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kriis näitas, et äh, Lääne-Balkani riikides on institutsionaalseid nõrkusi ja ka muid nõrki kohti. Neil on olulisi sotsiaalseid ja majanduslikke väljakutseid. ühtlasi me nägime ka seda, et me oleme omavahel väga tihedalt seotud julgeolek ning heaolu Lääne-Balkani riikides on oluline ka Euroopa riikidele. nii et kui tekivad etnilised pinged ning poliitiline kriis, siis võib see levida nendest riikidest väljaspoole. nüüd on hiljutine komisjoni strateegiadokument, mis, mille prioriteete jagab ka Norra ma hindan ka Euroopa Parlamendi väga olulist rolli Lääne-Balkani riikide e, osas, riigipõhised e, aruanded, mis on arutelul komisjonides, kindlasti pakuvad huvi ka väljaspool Euroopa Parlamenti. ja ma tean, et tuleb siia ka minu kolleeg Kosovost täna hommikul, et arutada Euroopa Liidu Kosovo vahelisi e, suhteid süvitsi Euroopa Liidu roll on väga tähtis Lääne-Balkani riikide endite jaoks, kuid ühtlasi ka Euroopale laiemalt. Norra on siin aktiivse, aktiivne ning toetav. me otsustasime paar aastat tagasi oma kahepoolset skeemi kahekordistada ning nüüd on see siis umbes kolmkümmend kolm miljonit eurot õigusriigi põhimõtted, sotsiaalmajanduslik areng, lepitusmenetlus ja nii edasi on meie jaoks prioriteetsed teemad. toetame samuti infrastruktuuriprojekte eh, Lääne-Balkani riikides. ja arvestades seda, et me oleme nii aktiivsed Lääne-Balkani riikides ning keskendume erinevatele prioriteetidele, siis kindlasti on siin ruumi veel tihedamaks koostööks Euroopa Liiduga. ja nüüd eh, teen siis eh, suure hüppe ja hüppan Arktikasse tegelikult äh, kujutab see kümme protsenti äh, Norra äh, seal kümme protsenti Norra elanikkonnast just nimelt seal asubki, nad seal elavad, töötavad ning paljude jaoks on see lihtsalt üks jäine koht, aga tegelikult seal ka elatakse. tegemist on piirkonnaga, mis on ka Euroopa Liidu väga oluline ning kliimamuutuse mõjud on seal väga murettekitavad, tuleb leida tasakaal äh, selle vahel, kuidas ressursse kasutada ning äh, säilitada ning selleks on väga oluline just teadusalane koostöö. me äh, näeme, kui oluline on olnud Euroopa Liidu teadlaste panus sellesse, et piirkonda paremini mõista. rahu, stabiilsus ja rahvusvaheline koostöö on siin võtmesõnadeks, me loodame, et need jäävad püsima ka tulevikus õigusriigi, äh, rahvusvahelise õiguse põhimõtted ning mereõiguse põhimõtted on siin väga olulised, neid tuleb järgida, Arktika Nõukogu, äh, Läänemere koostöö ning äh, põhjamõõde on kõik erinevad kanalid, mille kaudu me suhelda saame Arktika teemadel. Arktika Nõukogu on kõige olulisem organ, me oleme toetanud seda ka Norras, meil on Arktika Nõukogus ja toetame ka Euroopa Liidu püsiva vaatleja rolli Arktika Nõukogus. Euroopa Parlament on samuti huvi üles näidanud nende teemade suhtes, teie komisjonid on tegelenud Arktika teemadega ning kajastub, see kõik kajastub ka teie eelmisel aastal heaks kiidetud resolutsioonis. Põhja see on meil piir ka Vene Föderatsiooniga, seda nii äh, maapiiri kui ka merepiiri näol, nii et jah, äh, Venemaa on meie naaberriik, naabritena on meil kahepoolne koostöö praktilistes küsimustes, mis on mõlema huvides. ja tegelikult äh, on neid koostöövaldkondi väga palju ja erinevaid, kõige olulisemaks on kalandus ja tursavarude jätkusuutlik haldamine, tuumajulgeolek ning merepäästeoperatsioonid. ka piiriülesed inimestevahelised kontaktid on väga oluliseks osaks elus Põhja-Norras. samal ajal jääme me kindlaks oma väärtustele, meile pakub meile valmistab muret see, mida me näeme Venemaal, ehk siis autoritaarsed kalduvused me oleme tõstatanud neid küsimusi kahepoolselt, kuid ka mitmepoolsetes formaatides. Boris Johnsoniga rääkisin reedel, et väljendada meie toetust pärast viimaseid rünnakuid. me kutsume üles Venemaad reageerima Ühendkuningriigi küsimustele ja mis puudutab Venemaa rahvusvahelise õiguse rikkumisi Ukrainas, siis Norra piiravad meetmed vastavad täpselt Euroopa Liidu sanktsioonidele ja nüüd meie toetuspakett Ukrainale on umbes kakskümmend miljonit eurot aastas, lisaks toetame me ka Ukrainat tema jõupingutustes reformide nimel ning pakume ka humanitaarabi ning toetame neid kahepoolsetes suhetes ja samas ka majanduslikult. ja paari sõnaga ka Brexitist. Brexit will, will not change. Brexit ei muuda Norra suhteid Euroopa Liiduga. kordan seda sageli ka Norras, selleks, et kõik mõistaksid, et meie suhted jäävad endiseks. me hindame kõrgelt, et Euroopa Parlament on rõhutanud EFTA EEA liikmete eristaatust ja lepingut. roll loomulikult Brexitis on väga oluline. me tahame säilitada tihedaid kontakt Euroopa Liiduga ja võti selleks on EA leping. see annab meile ligipääsu ühtsele turule ning annab meile samad eeskirjad nagu Euroopa Liidu liikmesriikidele. sellel tuginevad majanduslikud suhted liikmesriikidega ja Euroopa Liidu ja EA toetused võimaldavad anda Euroopa integratsioon olulise panuse ja kahandada erisusi liikmesriikides ja Norras. me anname oma panuse ja teeme koostööd, see tähendab, et äh, koos teiste EFTA ja riikidega ei ole me lihtsalt kolmandad riigid. Brexit aga muudab õiguslikku raamistikku koostööks, majanduskoostööks Ühendkuningriigiga. Barnier ja Davise eilne kokkulepe on positiivne areng ning korrapärane lahkumine ning uued uus raamistik tulevasteks suheteks on väga oluline Euroopa Liidu jaoks, Ühendkuningriigi jaoks ja ka Norra jaoks. ja lõpetuseks räägiksin ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast, mis on teie igapäevane tegevus. nõukogu president Tusk hiljuti ütles, et Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi ees on samad julgeolekuohud, mis eeldab katkematut koostööd kaitse- ja välisküsimustes. see koostöö kaasab ka Norrat ja, ja eariike. me tahame, Norra tahab rõhutada konsultatsioonide olulisust sarnaste riikidega. me tervitame, et Euroopa Liit tahab suurendada oma suutlikkust tegeleda välja, väljakutsetega julgeoleku vallas, see tugevdab Euroopa ja ka Norra julgeolekut ning Norra huvides on teha tihedat koostööd Euroopa Liiduga ning liikmesriikidega selles vallas. selles kontekstis on äärmiselt oluline hea tööjaotus Euroopa Liidu ja NATO vahel ja NATO vaatenurgast, olles olnud neli aastat kaitseminister, et koostöö Euroopa Liidu ja NATO vahel nüüd on parem, kui ta on kunagi vist olnud ja ma arvan, et see on väga positiivne areng ja lõpetuseks on meil oluline tihe ja sügav koostöö Euroopa Liiduga. ja maailmas on pidevalt väljakutseid ning meie naabruses samuti ja me tahame olla väga head naabrid ja partnerid. Thank you, minister, for your words. We suur tänu, minister, nende sõnade eest. nüüd meil on pisut üle poole tunni aega kõnelusteks. täna hommikul äh, Ahveti laiendatud juhatus otsustas, et me ka reisime teie kaunisse koduriiki augustikuus toimub Ahveti ja Sede ühine missioon. plaanime sõita Oslosse ja siis ka põhja poole ja peamiseks äh, teemaks saab olema julgeolekukoostöö ning äh, kõik kolleegid, kes tegelevad Brexitiga, ma arvan, et enamus meist ühel või teisel moel tegelevad sellega hetkel. Äh, te ei tea, kui sageli me kasutame sõna Norra mudel, mida paraku britid järgida ei soovi. aga selline on otsus. paljusid, paljud teemasid siin, äh, paljud kolleegid soovivad sõna. esimesena rahvapartner Mihhail Kaaler. suur tänu ja tere tulemast meie komisjoni. kui ma ei teaks, et Norra ei ole Euroopa Liidus, siis teid kuulates võiks jääda mulje, et te olete väga hea liige, isegi parem kui need, kes praegu liikmed on, aga te rääkisite teemadest, erinevatest ja Brexiti osas äh, mõistate hästi olukorda, me teame, et Norra õigusega murelikult jälgib seda, et lõplik kokkulepe ei tohiks olla selline, et te ütleksite, et me ei ole liige, ei tahaks olla, aga et me oleme Euro-, me oleme EA liige ja nüüd järsku selgub, et britte koheldakse nüüd kuidagi paremini kui meid. me ei taha, et selline olukord tekiks. seda peame alati silmas ja siiamaani ka sellega muret ei ole. ma arvan, et, et te peaksite muret tundma. mis puudutab Arktikat ja koostööd Venemaaga, kui võrdlete Arktika Nõukogu koostööd täna olukorraga paar aastat tagasi, kas Teil on tunne, et Venemaa kasutaks Arktika Nõukogu selleks, et ajada sellist business as usual poliitikat või on nad olnud kõhklevamad või agressiivsemad või, või veel kuidagi muud moodi lähenenud. piirkondlikult äh, nende sõjaline kohalolek, äh, kuidas te seda hindaksite? ja kas neil on muidugi õigus olla teramägedel teadusuuringute eesmärgil, aga kas äh, kas äh, teie meelest on seal eksklusiivselt tegemist teadusuuringutega või on seal tegemist ka luuretegevuse või muuga, mida võiks äh, seal karta? ja rääkides kahepoolsetest suhetest, kaks aastat tagasi toimus üritus, kus äh, pagulased hakkasid jalgratastega Vene poolelt teie juurde jõudma ja jõudsid Kirkenesi äh, kas on saavutatud mingisugune kokkulepe Vene poolega selleks, et ära hoida selliseid ebasõbralikke nähtusi tulevikus või lihtsalt jälgite olukorda ja vaatate, kas see võiks korduda? suur tänu, Mihhail Kaaler. kas te tahaksite vastata ükshaaval või, või ei? võtate mitu küsimust järjest, hästi. siis sotsiaaldemokraatide nimel järgmine kõneleja um,. And warm, warm welcome to the ka suur tänu. Äh, tere tulemast välisministrile. olen Norras elanud äh, mõnda aega, kui ma olin ise noorem. ja tahaksin teie käest küsida. olete kohtunud meie välisministriga, rääkisite Ida-Gutast. kas äh, oled ka, olete ka Brexitist rääkinud meie välisministriga? mina toetasin äh, jäämist Euroopa Liitu. kuidas, äh, kuidas te vaatate Ühendkuningriigi poole EEA perspektiivist? kas olete sellel teemal arutanud ka meie välisministriga? ja rääkides justiitsministrist, kes nüüd tagasi astub Norras teil on terve rida välispoliitilisi teemasid kogu maailmas. aga kuidas te kommenteeriksite justiitsministri tagasiastumist? kuidas, äh, kuidas on seotud äh, Breiviku teemadega? kuidas on, äh, kuidas kommenteeriksite sidusust, integratsiooni Norra ühiskonnas? ja, ja arvestades, et paljud norrakad on minuga rääkinud äh, äh, marginaalsetest teemadest, mis paljusid äh, paeluvad Norras. kolleeg ah,, jutt on abieludest. Äh, esimees palub kõnelda pisut kõvemini ja pisut aeglasemalt. küsimus puudutab abielusid sugulaste vahelisi abielusid. tundub, et see on Norras teema, millest paljud räägivad. see ei ole küll osa teie portfellist, aga mida, kuidas kommenteeriksite seda sugulasabielude teemat? Anna Futiga järgmisena. Madam, uh, welcome. proua minister, tere tulemast Euroopa Parlamenti ahveti koosolekule. loomulikult oleme vägagi teadlikud rollist, mida Norra etendab. see puudutab nii koostööd Euroopa Liiduga äh, äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, CSDP-d, me oleme pidevalt vastu võtnud Norra esindajaid ja konsult-, peame ka konsultatsioone Norraga. tahaksin äh, avaldada tunnustust äh, Norrale tema rolli eest koostöös meiega paljudes valdkondades. ma arvan, et praegustes aruteludes, äh, kui me räägime koostööst Euroopa Liidu ja NATO vahel, kaitse ja julgeoleku vallas, on samuti äärmiselt oluline Äh, rõhutada seda, mida on esile tõstnud Norra, eriti pärast Varssavi tippkohtumist. ja minu küsimus Arktika kohta tegelikult juba kolleeg Mihhail Kaaleri poolt esitati, aga laiendaksin seda pisut. Äh, tahaksin kuulda teie arvamust äh, militariseerimise kohta mitte ainult Arktikas, aga ka lõuna pool Kaliningradis näiteks, kus meie lootused tegelikult kahanevad rahumeelsetele väljavaadetele Läänemerel. me näeme pärast Krimmi annekteerimist ka Kaliningradi militariseerimist ja veelgi lõuna poole Lähis-Idas. millised äh, oleks teie arvates võimalused kakskümmend neli null üks Julgeolekunõukogu resolutsiooni äh, rakendada selleks, et saavutataks kiire tulevahetuse lõpetamine Süürias ning äh, tuleb ka tunnustust avaldada väga positiivset ja konstruktiivsele rollile Lähis-Ida rahuprotsessis. tahaksin teie käest küsida, kuidas näete haridusalaseid aspekte Palestiinas ja kuidas ähm, kooliprogrammid autonoomia Äh, vallas võiksid mõjutada selleks, et noorte radikaliseerumist ära hoida. Thank you, Anna Fotiga. suur tänu, Anna Fotiga ja roheliste nimel proua Valeru. Thank you very much, but I would like aga räägiksin rootsi keeles siin Norra kolleegiga. So, jag går över till, eh, till svenska. Eh... Äh, mul on küsimus, mis puudutab Arktikat nagu te ütlesite, sellega on, kliimamuutustel on katastroofilised tagajärjed nendele, kes elavad äh, kaugel põhjas, aga ka kogu maailmale ja võib-olla isegi rohkem veel maailma teistele paikadele maailmas. oleme olukorras, kus äh, Norral on naftavarud põhjapiirkonnas, nüüd süvamere nafta puurimine on küsimärgi alla seotud, see on väga ohtlik, väga kallis. ja ma tean, et on ka kohtuotsus, kus valitsus võitis ühte organisatsiooni, kes oli tegelikult kohtus tõstatanud süvamere nafta puurimise küsimuse aga kui me tahame Arktika piirkonda päästa, siis peame tagama, et nafta jääb sinna, kus ta on. ning Norras on ka koostatud uuring, mis näitab, et paljud norralased tegelikult ütlevad, et, et nafta peaks jääma maapõue. milline olukord praegu nafta puurimisega Arktikas, arvestades neid väga selle väga olulist mõju, mis sellel võiks olla keskkonnale. me oleme näinud seda lahe piirkonnas. Mehhiko lahes on seda praktiliselt võimatu ära hoida õnnetuste kontekstis. Te rääkisite Afriinist. nägime, mis seal on hiljuti toimunud. aga Euroopa Liidu liikmesriigid on olnud äh, üsnagi vait, nii liikmesriigid kui Euroopa Liit tervikuna. Äh, NATO riik on kaasatud kandidaatriik. ja tegelik, aga keegi ei mõista hukka olukorda. ei mõisteta hukka Türgi tegevust. Norra seisukoht on paindlikum, ta saab väljendada ennast pisut erinevalt kui meie. seega ma tahaksin teada, mida Norra selle olukorra kohta arvab ja mida kavatseb Norra ette võtta. tänan. Thank you, Miss Valero. suur tänu, proua Valero. veel kaks kõnelejat. järgmisena endine väliskomisjoni esimees Elmar Brokk Saksamaalt. Nice suur tänu, hea teid siin uuesti näha ma mäletan meie arutelusid paar aastat tagasi Oslos. ja minu küsimus puudutab ühtlasi julgeolekupoliitikat ja Brexitit. läbirääkimistel on vaja erikokkulepet julgeolekupoliitika vallas Ühendkuningriigiga, eriti pärast PESCO asutamist. ja seda, kuidas Ühendkuningriik saaks osaleda missioonides projektides, äh, hangetes ja nii edasi. ja ma tahaksin teada, kuidas äh, teie seda näete? Te oleksite olnud sarnases olukorras, NATO riik, äh, Norra, kuidas tema saaks osaleda, kas teil oleks ettepanekuid, kuidas meie peaksime nüüd sellega hakkama saama, on ju selge, et ei saa osaleda juhtimises, aga seda võiksite küll öelda, kuidas see seos võiks tekkida, sest see on äärmiselt oluline ja ka, ka lisaks teie peaminister ütles paar nädalat tagasi, et Brexiti läbirääkimistel britid ei taha täita kohustusi, mida Norra täidab siseturul, ei saa nad olla paremas olukorras kui Norra. ma arvan, et see oli väga oluline seisukohavõtt, et, et näha, kus piirid täpselt on, nii et sooviksime kuulda teie kommentaari selle kohta. suur tänu, Elmar Brok. ja lõpetuseks Alois Peeterle Sloveeniast. suur tänu, esimees. ja suur tänu, proua minister, väga selgete sõbralike sõnade eest. Äh, hiljuti küsisin poliitikult, äh, ühelt kolleegilt riigist, mis on vähem kaugel Brüsselist kui Norra, et milline on suhtumine tema koduriigis Ukrainasse. tema vastas mulle, oh Alois, Ukraina on meist nii kaugel. ja mul on hea meel kuulda, et Norrast Ukraina siiski kaugel ei ole. isegi Lääne-Balkanist mitte ei ole Norra kaugel. ja mul on selle tähelepanu üle väga hea meel. Te ütlesite, et meil on, me jagame väärtusi ja geograafiat. ma sooviksin, et äh, mõned veel selliseid äh, sõnu võiksid öelda, tänan väga. Right, thank you uh,, colleagues, minister. suur tänu, kolleegid. proua minister, kas sooviksite äh, vastata? ja ka mina külastasin NATO vägesid Leedus paar nädalat tagasi külastasin seal Saksa pataljoni Lukvas ja seal on ka Norra sõdureid. tõepoolest suurepärane koostöö. me oleme väga tänulikud selle suurepärase koostöö eest tõesti Norraga NATO kontekstis. ja nagu kolleeg just ütles, kuulates teid, tundub, et äh, Norra on parem Euroopa Liidu liige kui mõned praegused liikmesriigid. olge palun hea. suur tänu. ma üritan vastata võimalikult paljudele küsimustele. kõigepealt tere tulemast Norrasse augustikuus. Äh, see on, saab olema suur au teid seal vastu võtta. ja väga hea ajastus ka Põhja-Norrat külastada tõesti Äh, ma arvan, et äh, teil saab olema suurepärane reis ja mul on ka väga hea meel näha, kuidas riigi tasandil ja NATO tasandil on meil äh, suurepärane koostöö. näiteks, mida me näeme praegu Leedus, oleme ka aastakümneid osalenud rahvusvahelistes operatsioonides. see muudabki meie koostöö sügavamaks, tugevamaks tulen tagasi Elmar Broki märkuste juurde, aga selles vallas ma tõesti arvan, et kui Euroopa Liit tugevdab Pesco vallas jõupingutusi, äh, suurendab kaitsekulutusi paljudes riikides, siis äh, mõned äh, ütlevad, et see on selleks, et paremini hoolitseda me enda julgeoleku eest, aga tegelikult puudutab see meie ühist julgeolekut, me kaitseme üksteist. see on NATO Euroopa Liidu mõte need ühised väärtused, mis meid ühendavad ja kui meil väärtusi ei oleks, siis oleks väga ebatõenäoline, et me saadaksime oma sõdureid rahvusvahelistele operatsioonidele, nii nagu me seda praegu teeme, lihtsalt selleks, et üksteist kaitsta. seda tahaksin rõhutada. ja nüüd esimene küsimus härra Kaalerilt puudutas nii Brexitit kui Arktika Nõukogu mul on väga selgelt mulje, et koostöö Arktika Nõukogus toimib hästi kõigi riikidega ja kõigi vaatlejatega. nii on see jäänud ka pärast aastat kaks tuhat neliteist ja ma arvan, et me peaksime püüdlema selle nimel, et see oleks nii ka edaspidi. me oleme arutanud küll kas äh, kõva julgeoleku teemasid tuleks rohkem arutada, mina oleks selle vastu Arktika Nõukogus, sest on teisi organisatsioone, kus neid, kus nendel arutelud on oma loomulik koht, kuid ma arvan, et Arktika Nõukogu on see koht, kus räägitakse koos, koostööst piirkonnas, mis on nii oluline nii paljudele riikidele, nii paljudele piirkondadele, et see peaks jääma, nagu ta on, kuna see toimib ja meil on vaja organisatsioone, kus selliseid asju just arutatakse nüüd rääkides äh, Venemaa sõjalisest tegevusest ja selle kasvust, äh, Põhjalas kaks asja, kõigepealt äh, paljud baasid on taas avatud, mis on olnud aastakümneid suletud. mõned tegutsevad tsiviileesmärkides, kuna infrastruktuuri seal on vähe, näiteks ja kui tahetakse uurida uusi mereteid, siis on vajalik ka maismaa infrastruktuur, aga teised on tõepoolest sõjalised baasid ja teine, mida me näeme, on kasvanud tegevus ja samuti tegevusmustrid, mis korduvad paljudes valdkondades, mitte tingimata põhjas, vaid ka Läänemere piirkonnas näeme agressiivsemat käitumist, keerukamaid lennumustreid, suurenenud tegevust merel. tuleb aga ka näha ja mõista, et mitte ainult sõjaliste vahenditega, aga näeme ka seda, et on kasvanud äh, propaganda ja sõnumialane tegevus, on luuretegevus, mis teeb meile paljudele muret, luurekogukond väga avatult räägib sellest, kuuendal veebruaril viimati, kuuendal märtsil, kus nad väga avameelselt andsid hinnangu sellele, et Venemaa ja Hiina on äh, luure vallas väljakutseks nii meile kui teistele riikidele härra Kaan küsis äh, selle kohta, kas äh, Ühendkuningriik võiks Euroopa Majanduspiirkonnaga liituda, see ei ole olnud arutusel tegelikult, see teema. Äh, Ühendkuningriigi enda otsuste tõttu. kui kuulasite Theresa May kõnet teisel märtsil, siis ta ütles väga selgelt, et siseturg ja tolliliit on need, millest lahkutakse Need on kaks väga olulist eeltingimust ju loomulikult selleks, et ühineda EEA-ga. meie jaoks ühtne turg, siseturg on väga oluline, kuna see annab meile ligipääsu poole miljardilisele turule Norra ettevõtetele ning selle ettenähtavus samuti on väga oluline meie majanduse jaoks. see on otsustava tähtsusega. kaheksakümmend protsenti meie ekspordist läheb Euroopa Liitu ja vägagi tahame tagada, et äh, säilitatakse ühtse turu terviklikkus, tähendab meie jaoks väga palju, see tähendab ka väga palju teistele Euroopa Majanduspiirkonna liikmetele. nüüd rääkides sugulasabieludest, ma esial-, e-, esimese hooga ei saanud aru, mida te mainisite. see on tõesti valitsuse laual hetkel. otsust ei ole küll veel langetatud, aga arutelud on mõnda aega juba käinud. kuhu see välja viib, ma hetkel öelda ei oska aga see on teema, millega tegeldakse väga palju mitte ainult Norras, vaid ka teistes riikides. nüüd äh, koostöö Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika osas Euroopa Liidu ja NATO suhted. ma arvan, et ma juba vastasin Venemaa sõjalise tegevuse kohta juba, aga mis puudub Julgeolekunõukogu resolutsiooni rakendamist, mind tingimata ei üllata, et seda on väga raske ellu rakendada. sest et see eeldab tahet kõikidelt pooltelt äh, lõpetada sõjategevus ja hetkel tundub, et äh, enam, enamus katkestusi on kestnud ainult mõned tunnid ja ainult mõned koridorid on avatud. väga vähe meditsiinilisi evakueerimisi on toimunud. eile nägin viimaseid andmeid, äh, ÜRO esindaja Süürias ütles mulle, et umbes viiskümmend meditsiinilist evakueerimist on toimunud, mis pole kaugeltki see, mis, mida oleks vaja. ja lisaks paljud naised ja lapsed on äh, ei saa praktiliselt välja nendest koridoridest, mis tegelikult peaksid idakotast välja viima, nii et on väga-väga halb olukord seal. saame võimalikult tugeva häälega ainult nõuda osapooltelt, et nad peaksid resolutsioonist kinni, sest et on vaja lõpetada sõjategevus ja, ja kirjeldada inimeste olukorda koha peal. mis puudutab Lähis-Ida rahuprotsessi ja haridusaspekte. selle kallal me samuti teeme ÜRO abiorganisatsiooniga palju tööd. hindame kooliprogramme nii madalamal kui kõrgemat, varemates klassides. ja neljas on nüüd, klass on nüüd lõppenud viiendast üheteistkümnendani, nende klassidega tegeleme nüüd kooliprogrammidega, nii et peame tagama, et kõige väiksemad lapsed, need, kes käivad koolis. ei tohiks see poliitilised jõud mitte mingilgi moel, kuidas seda nüüd öeldagi, et jah, otsisin oma sõnu, otsisin sõnu, et minister, me ei tohiks julgustada kuidagi viha sõnumite edastamist. sest kui väikesed lapsed kasvavad üles nii, et nad vihkavad ja üksteisele vihkavaid sõnu ütlevad, siis olukord ongi väga halb ja muutub järjest halvemaks. Ehm, kui me räägime kest-, kestva rahu saavutamise võimalustest, nüüd ma arvan, et kliimamuutused ja Arktika kõik, mis mõjutab Arktikat, enamus sellest äh, ei pärine Arktikast, kuid selle mõju on väga varakult juba Arktikas näha. ta on äh, teatud mõttes labor, kus äh, teha teadusuuringuid ja kus võima-, on võimalik ka ennustada, mis hakkab juhtuma mujal maailmas kliimamuutuste kontekstis. ja nagu te teate seitsmekümne üheksandast aastast oleme keskkonnasõbralikke äh, äh, maavarade uuringuid läbi viinud maagaasi osas, me oleme vägagi teadlikud, et me tegutseme äh, haavatavates keskkondades ja mõned piirkonnad ei ole ka puuri-, maavarade kaevandamisele, puurimisele avatud, aga kui me seda tõesti ette võtame, siis me teeme seda väga keskkonnasõbralikul moel ja tahame nii ka jätkata ma arvan, et kõik, mis puudutab loodusressursside ammutamist, eriti kui tegemist ei ole taastuvate energiaallikatega, peame tagama, et ei toimuks õnnetusi ja et keskkond ja ümbritsevat ei mõjutata suuremal määral kui see, mida keskkond suudab välja kannatada. rääkides Afriinist, pidasin kõne Äh, Norra välispoliitikast parlamendis nagu igal aastal ja ütlesin väga selgelt, et mina ja Norra valitsus oleme väga mures teg-, selle tegevuse taseme üle, mida Türgi seal ellu viib. väga oluline on meeles pidada kõikidele osapooltele, et kehtivad reeglid äh, proportsionaalsuse osas, mida, millest tuleb kinni pidada selleks, et rahvusvahelisest humanitaarõigusest kinni pidada ja ka teised riigid, mida rääk-, teised riigid on rõhutanud ettevaatuse tähtsust, me teame, et piirkonnas on väljakutseid, mis on olnud seal juba pikemat aega, on ka legitiimseid julgeolekumuresid, aga kõike tuleb teha proportsionaalselt. ja see eskaleerumine, mida me oleme viimastel päevadel näinud, annab meile tõesti põhjust äh, muretsemiseks ja viimase kolme-nelja päeva jooksul peab ütlema, et eskaleerumine on olnud märgatav. Elmar. ma arvan, et välis- ja julgeolekupoliitiline koostöö on alati olnud meie jaoks tähtis ja nüüd uued vahendid nagu PESCO ja IDP oleme nüüd uute koostööviiside suunas liikumas. oleme Euroopa Kaitseametile alati kaasa aidanud, oleme seitsmes panustaja tegelikult EDA-s, aga me sooviksime leida ka selliseid projekte, üksikprojekte PESCO kontekstis, mida toet-, algatada. me tahame muidugi veel, e, ootame ära, kuidas see hakkab, hakkab arenema, enne et meil oleks selge ettekujutus. seni meil on väga raske öelda, millist koostööd täpselt me kavandame, aga, aga juba enne Peskot tegelikult oleme uurinud, kuidas tihedamat koostööd teha. Äh, see kõik on väga huvitav, aga samuti peame mõtlema ka õigele tööjaotusele Euroopa Liidu ja NATO vahel, me ei tohi dubleerida oma struktuure. minu arvates tuleks äh, uurida, kas on selliseid ülesandeid, mida Euroopa Liit või siis NATO võiks paremini ellu viia ja siis töötada tihedas koostöös selleks, et paremini tagada kõigi julgeolek. üks, millest oleme rääkinud ka komisjoniga, on meie osalus ettevalmistavas tegevuses teadusuuringute vallas, kaitsevallas, me oleme ainus kolmas riik, ma arvan, kes on osaline üldse. teeme seda läbi EEA lepingu, aga meie kaitsetööstuse jaoks saa-, on oluline ka tööstusprogrammides osalemine, sest me kulutame palju ressursse teadusuuringutele ja et äh, sellest ka siis tulu saada, osa, oleks osalemine tööstusprogrammis väga oluline. hetkel meil lahendust ei ole, arutame üksikute riikidega, arutame Euroopa Komisjoniga, kuidas see probleem lahendada, sest meid huvitaks see väga, aga oleks, see oleks ka väga asjakohane Euroopa Liidu jaoks, kui meie osaleksime partneritena, kuivõrd me oleme Euroopa Kaitseametis ja ettevalmistavas tegevuses juba partnerid. ja lõpetuseks rohkem kommentaar kui küsimus Ukraina osas, aga kordaksin veel kord üle, et äh, mida me koostöö vallas Euroopa Liidus, NATO-s ja kahepoolselt Ukrainaga teeme, on meie jaoks äärmiselt tähtis selleks, et tõesti toetada reformiprotsessi, selleks, et kõik, mis Ida-Ukrainas toimub, on see, kus me tahame olukorda leevendada läbi humanitaartoetuse, aga väga tähtis on ka jääda ühtseks väärtuste osas. kuigi ma paljudel juhtumitel näen, et on tekkinud teatud Ukraina väsimus, aga ma arvan, et me peaksime siiski jääma põhilise juurde, meie sõnum peab jääma selgeks. see on rahvusvahelise õiguse rikkumine ja sellepärast me oleme ka piiravaid meetmeid võtnud ja sellepärast me ka toetame Ukrainat selles raskes olukorras, aitäh! suur tänu, minister! kas on veel küsimusi, kommentaare, märkusi teie poolt? paistab, et ei ole. sellisel juhul Välisasjade Komisjoni poolt ma sooviksin tõesti väga tänada selle eest, et tulite siia ja soovin teile edukat päeva siin Brüsselis me lugesime ja kuulsime, et äh, kõike, mis Norra poliitikas praegu, see oli väga huvitav hommikupoolik ja kui te Brüsselis maandusite, te teate, et äh, valitsus äh, ikkagi jäi püsima peale usaldushääletust, nii et kena päeva jätku ja, ja meil oli tõesti väga suurepärane arvamuste vahetus ja ma arvan, et kogu komisjon soovib teile palju edu. proua minister, suur tänu ja suur tänu mind ka siia kutsumast! niisiis, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, me jätkame oma välisasjade komisjoni kohtumisega ja nüüd ma tervitaksin siin Kosovo esimest asepeaministrit ja, vä ja välisministrit, härra, ja ma loodan, et te õigesti nimetan seda nime, Behcet Patsolit, Patsoli. härra Behcet Patsolit tervitame siin tere tulemast, härra minister, Euroopa Parlamenti väliskomisjoni koosolekule. meil on väga suur au ja hea meel, et te olete siia tulnud ja loomulikult sooviksin siin ka suursaadikut ähm, tervitada. härra Bernard Nikai on äh, Euroopa Parlamendis tihedamini külas. ja härra minister, sissejuhatuseks äh, sooviksin öelda, et ähm, Lääne Balkani eh, teemaga tegeleme siin komisjonis väga palju ja mõned meie eh, kolleegid, sealhulgas ka Kosovo eh, raportöör Igor Šoltas, aga mitte ainult tema, osalevad, tegelevad kõige rohkem kuue Lääne-Balkani riigiga ja see näitab mitte ainult seda, et Euroopa Liit, vaid et eriti Euroopa Parlamenti jaoks on äärmiselt oluline äh, muutuste protsess kogu piirkonnas. Euroopa Parlament ähm, jääb selle juurde, et, ähm, et ähm, liitumisprotsess peab olema äh, kaasav ja peaks hõlmama kõiki kuut Balkani riiki ning äh, peaks arvestama siinkohal ka meie partnerite valmiduse ja vajadustega. Kosovo on osa laienemisprotsessist ning Euroopa Liit toetab ka teid äh, teie teel. härra minister Lääne-Balkani strateegia, mida tutvustati paar nädalat tagasi, minu meelest edastab väga selge sõnumi ja kajastab seda tõsiasja, et me kõik peame rohkem jõupingutusi tegema selleks, et positiivseid muudatusi üldiselt, eriti Kosovo piirkonnas saavutada ja äh, mõned teie kaaskodanikud ka rääkisid mulle, et te tulite poliitikasse erasektorist äh, ja teil on selline väga realistlik lähenemine asjadele ning äh, vaatamata mõningatele erinevustele siiski äh, äril ja poliitikal on ka sarnasusi, nimelt mõlemad on ikkagi mm, mm, kompromissidele orienteeritud ja nende oluline on tulemuste saavutamine. ja Euroopa Liit on väga tõsiseltvõetav partner, nii eh, kriitiline kui ka toetav ja, ja eh, ma kutsun teid siis ka üles rääkima nendest väljakutsetest meiega, teie riik silmitsi on ning eh, millised on vajadused ja mõningad võtmevaldkonnad, millest meie kolleegid sooviksid rohkem kuulda, on kõigepealt viimased sammud, mida võetakse viisa liberaliseerimise osas, millele eelnes ka Montenegroga ka Ähm, piiride märgistamise lepingu ratifitseerimine ja samuti, milliseid meetmeid võetakse korruptsiooniga organiseeritud kuritegevuse ja radikaliseerumise vastases võitluses ning äh, lõpetuseks, milliseid tulemusi saavutatakse justiitsvaldkonnas ja ka äh, lepituses, lepituses äh, kaastöö, koostöö kaudu ähm, siis ähm, vastavas kojas ja samuti, milline on Belgradi-Pristina dialoog ja kuidas see dialoog peaks viima siis ka siduva kohus, äh, kokkuleppeni. palun, sõna on teil. suur tänu. mul on äh, suur au siin äh, sõna võtta nii olulise publiku ees. nii et mu kõne on äh, kirja pandud ähm, ja mm, mul on see, loen selle ette, see on äh, prantsuse keeles äh, ja mm, itaalia keeles ja saksa keeles ka. suur rõõm on viibida siin ja teie poole pöörduda Euroopa Parlamendis. kõigepealt tahaksin väljendada seda, kui tänulik on Kosovo toetuse eest, mida on Euroopa Parlament püsivalt meie suhtes üles näidanud. ja seda tuleb ähm, rõhutada eriti, et ähm, Kosovo vabariigi tulevik on Euroopa Liidus ja kümme aastat peale sõltumuse, sõltumatuse väljakuulutamisest ähm, on ähm, Euroopa äh, äh, Liitu kuulumine äärmiselt oluline eesmärk meie ühiskondades ja meil on väga hea meel, et ähm, ka meie teemad on tugevalt kajastatud Euroopa tegevus, tegevuskavas ning meie äh, väärtused on Euroopa väärtused ja ja nendel väärtustel on, on meie riiki ka üles ehitatud viimased kümme aastat. nii et ja teie töö kaudu siin Brüsselis, Strasbourgis tänu paljudele resolutsioonidele ja tegevustele ning tänu sellele, et te olete nähtavad ka koha peal, siis tänu Euroopa Liidu Ähm, büroole, samuti Euroopa Liidu äh, missioonile EULOX-ile ähm, ähm, me leiamegi, et äh, Euroopa Liit on osa Kosovo loost ja ma kutsun üles jätkama äh, selle, nende kohus-, tegevustega, et piirkonda saabuks stabiilsus ja heaolu ja rahu see on oluline Lääne-Balkani ja kogu kontinendi tuleviku jaoks ning praegu Lääne-Balkani piirkonnas oleme jõudnud väga olulisele ristmikule eh, Euroopa Liidu poole liitumises, nii et on eh, välja tulnud ka strateegia ja ka Euroopa Komisjoni eh, president Juncker ja välisasjade kõrge esindaja Mogherini ning ka härra Haan on näidanud üles ka oma pühendumust komisjoni poolt, aga liikmesriigid on samuti oma pühendumust suurendanud ähm, piirkonnas Bulgaaria äh, president on öelnud, et äh, et Euroopa Liidu Lääne-Balkani tippkohtumisel Sofias saab olema Lääne-Balkani teema väga oluline, samuti toimub kohtumine Ühendkuningriigis ja seal edastatakse oluline sõnum, et Lääne-Balkani kodanike häält tuleb ähm, kuulda võtta ja et ja anda nendele riikidele ka usaldusväärne Euroopa Liidu perspektiiv ning tuleb öelda, et Kosovos selle perspektiivi usaldusväärsus on tugevalt seotud ka viisa liberaliseerimisega ning enne kui lähen edasi, sooviksin rääkida ka viisa liberaliseerimisest, see on üks kõige kiireloosulisemaid teemasid Euroopa tegevuskavas. meie kodanikud on ainsad piirkonnas, kes seni ei ole kasu saanud viisavabast režiimist Euroopa Liiduga. ja meil on noor haritud kodanikkond ning nad sooviksid ka kasutama potentsiaali, aga nad tunnevad, et nad on isoleeritud. Nende jaoks on äärmiselt keeruline näha, milline on tee edasi. sellepärast, et nad ei saa kasutama põhiõigust äh, reisida Euroopa Liitu. ning ähm, see on üks põhjust, äh, äh, üks takistustest, millest tuleb üle saada kiiresti, et me peaksime ka vaatama kahte tingimust. Ähm, kõigepealt, mis puudutab Ähm, Montenegroga piiri ähm, mahamärgistamist, äh, see on ka ratifitseeritud ja Kosovo on omalt poolt kõik teinud ning meil on ähm, sisepoliitilises plaanis küll olukord olnud äh, keeruline, kuid nüüd me oleme jõudnud juba lõppfaasi ja loodame, et peatselt see piiri demarkatsioonileping ratifitseeritakse ka Montenegro poolt ja Montenegroga meil on väga head suhted, lihtsalt teile teadmiseks. ja mis puudutab äh, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastast võitlust, siis siin me oleme väga veenvaid edusamme saavutanud ning äh, seda tööd viib läbi ähm, justiitsvaldkonna sõltumatu organ ning valitsuse poolt me oleme taganud selle, et et on olemas vajalik ähm, võimekus selleks, et need organid jõuaksid ka oma äh, töödes tulemusteni. samuti Euroopa Liit on esindatud koha peal ja oleme aru andnud ka Brüsselile oma edusammudest. ja kui demarkatsioonileping äh, ratifitseeritakse, siis äh, meil on ette näidata ka tulemused, äh, nii et me saame edasi liikuda ka viisa liberaliseerimisprotsessiga. me teame, et töö selles valdkonnas ei ei lõpe kiiresti, kuid me jätkame oma tööd kuni äh, liitumine, liitumiseni, aga hiljem, aga praeguste asjade seisu juures meil on ette näidata häid tulemusi selleks, et saavutada ka viisa, viisa liberaliseerimine. meil on ka terve rida varjupaigataotlejad, on seitse tuhat on neid ning ähm, ähm Äh, ja meil on rohkem varjupaigataotlejaid kui teistes riikides, kus ähm, äh, kui viisa liberaliseerimine on juba tagatud, näiteks ähm, Albaanias. ja on äh, loodud ka ähm, jätkusuutlik süsteem, mille tulemuseks on, või eesmärgiks on siis äh, ebaseaduslike rändajate mm, voo haldamine. ja tänu Euroopa Nõukogule ja komisjonile oleme saanud ka võimaluse, et mm, meie kodanikud saaksid mm, vabalt liikuda ja, ja ja aidake meil kõikide kosovlaste unistus teoks teha, et me saaksime tunda ennast võrdselt oma naabritega, kes on juba aastaid saanud kasu viisa äh, liberaliseerimisest. ja nüüd tuleksin tagasi Euroopa Liidu integratsiooni äh, protsessi juurde. me jätkame oma reformidega, stabiliseerim-, mis puudutab stabiliseerimisassotsiatsiooni lepingut ning ähm, koos uue kokkuleppega see eh, protsess muutub isegi tugevamaks, nii et me saame osaleda ka Euroopa programm, programmides. Ehm, Euroopa Komisjon on võtnud uusi kohustusi eh, mitte ainult Euroopa eh, perspektiivi osas kogu piirkonnas, vaid on suurendanud ka toetust selleks, et me saaksime edasi liikuda oma eesmärkide poole. ja me oleme väga rahul strateegiaga eriti arvestades poliitilise survega, mis tuleb Euroopa Liidu poolt, nimelt et ähm, ei tehtaks liiga suuri ähm, lubadusi. ja äh, strateegia on äärmiselt oluline Lääne-Balkani riikide eesmärkide jaoks ning ma sooviksin ka öelda, et me soovime edasi liikuda selliselt, et meie Euroopa perspektiiv muutuks isegi konkreetsemaks ning Kosovol on ambitsioonikus selleks, et me saaksime ka kandidaatriigiks nii peatselt kui võimalik. Kosovo inimesed ähm, ootavad, et me saaksime äh, selge perspektiivi äh, Euroopa Liiduga liitumise osas ja see puudutab äh, siis ka takistuste kõrvaldamist ähm, ähm, majandusvaldkonnas, samuti et ka kahepoolsetes poliitilistes valdkondades meid võrdsemalt koheldaks. ja mõningates valdkondades me mitte ei liigu edasi, vaid äh, tammume paigal ja ja see tähendab, et äh, me võime ka ähm, siin mõningates valdkondades näha äh, samme tagasi ja äh, see puudutab eelkõige just äh, Serbia sekkumist meie poliitikasse, mis mõjutab ka meie rahvusvahelist poliitikat. hiljuti me oleme ka näinud, et Serbia pool on suurendanud oma sekkumist ja suurendanud survet nendele riikidele, kes on tunnustanud meie iseseisvust. et selle, Serbia avaldab survet ka rahvusvahelistele organisatsioonidele, meie rahvusvahelisele poliitikale ja nüüd, mis puudutab ähm, Euroopa Liidu poolt ähm, läbiviidavat äh, dialoogi selleks, et äh, normaliseerida suhteid äh, Serbiaga, ähm, Kosovo heauskselt soovib kõikidest kokkulepetest kokkulepet kinni pidada, mis seni on saavutatud Serbiaga. ja see on kooskõlas ka Kosovo põhiseadusliku kohtu Ähm, otsustega ja me loodame, et ka meie vastaspool soovib äh, kinni pidada lepingutest, mis puudutab energiat äh, ja et nad peataksid oma tegevuse, mis puudutab Kosovo mm, liik-, liikmelisuse vastu olemise rahvusvahelistes ähm, organisatsioonides nagu ÜRO ja teised. oluline on ka, et seaduslikult siduva kokkuleppeni jõutaks selleks, et suhted normaliseeruksid, see on oluline siis ka Kosovo euroatlantilise eh, integratsiooni rajal ja ka Euroopa Liiduga liitumisel. ja mis puudutab eh, majandust, siis eh, viimase kolme aasta jooksul meie majandus on kasvanud neli koma viis protsenti ja võtame väga tõsiselt struktuurreforme selleks, et suurendada oma majanduse konkurentsivõimelisust ja me soovime liikuda ka kestlikumate allikate juurde selleks, et pikaajalist äh, majanduskasvu tagada ja äh, äh, Maailmapanga raport on näidanud, et me oleme ühe aastaga vastavas mm, järjestuses parandanud oma kohta kakskümmend kohta. ja samuti oleme Ehm, ka energiavaldkonnas viimases, viimasel aastal ehm, ühe kõige suurema välisinvesteeringute kokkuleppe sõlminud, tegu on investoriga, kes soovib elektrijaama ehm, luua nelisada viiskümmend megavatine elektrijaam ning see on üks suurimaid välisinvesteeringuid Kosovos. samuti on meil väga äh, palju majanduslikku potentsiaali, aga äh, samas ei ole veel kõiki võimalusi ära kasutatud ja äh, uuritud. ja seetõttu on oluline, et ka piirkonna majandusliku integratsiooni jaoks, et me oma potentsiaali saaksime ära kasutada. meil on kuus sõltumatut piirkonda, aga me oleme siiski turule orienteeritud riik ja soovime kasutada ära kaubandust ka edasistes arengutes, kuid kahjuks struktuursed ja poliitilised takistused on endiselt veel sellised, mis takistavad meil edasist majanduslikku integratsiooni ja sellega tuleb tegeleda, need takistused tuleb kõrvaldada enne, kui me saame tõesti rääkida äh, piirkondlikust majanduslikust ruumist ja Kosovo on väga hästi teadlik nendest äh, takistustest oluline on need kõrvaldada selleks, et edendada majanduslikku piirkondlikku ähm, edasiliikumist, sest äh, ähm, Euroopa Liiduga liitumise jaoks on äärmiselt oluline, et äh, meie majanduslik integratsioon oleks ka saavutatud. majanduslik äh, vastastikune sõltuvus panustab ka stabiilsusesse ja ka meie kodanike turvalisusesse, julgeolekusse ning seetõttu ühenduste tagamine kogu piirkonnas ja Euroopa äh, Liiduga on äärmiselt äh, oluline ka meie suhete jaoks. ja üldiselt oleme keskendunud ka sellega, sellele, et meie riik oleks integreeritud ka rahvusvahelisse äh, ähm, keskkonda ka erinevate organisatsioonide kaudu ja praegu meil tunnustab meid sada kuusteist riiki ÜRO-s ning me jätkame oma ähm, tegevust ja loomulikult meie põhiprioriteediks on see, et ka äh, viis Euroopa Liidu liikmesriiki, kes meid veel ei tunnista, äh, meie riiki ka tunnustaksid. ja me oleme mitmel korral juba öelnud, aga ütlen seda veel kord, et Kosovo on unikaalne riik ja e, seda ei saa võrrelda mitte ühegi ajaloolise ega praeguse juhtumiga. ning edasi me pidime äh, iseseisvuse välja kuulutama, sellepärast et äh, see oli ainus võimalus äh, jääda ellu peale seda genotsiidi, mis korraldati meie rahva vastu. Ähm, meil on väga unikaalsed, ainulaadsed tingimused ning meie riigi loomist ei saa tagasi pöörduda. kakskümmend kolm Euroopa Liidu liikmesriiki on meid tunnustanud viis Euroopa Liidu liikmesriiki, kes meie iseseisvust veel ei ole tunnustanud, peaksid ka meie iseseisvust tunnustama. tegemist on väga oluliste organisatsioonide nagu ÜRO, ÜRO, NATO ja tegemist on rahvusvahelise kriminaalkohtu otsusega, millele vastavalt meie iseseisvus ei riku rahvusvahelist õigust, rahvusvaheline kriminaalkohus on ka öelnud, et Kosovo iseseisvus on nii ehk naa juba sui generis ning seda ei saa kasutada pretsedendina. nii et me ei saa ajaloos tagurpidi liikuda. ja mis saab edasi Kosovosse, siis me jätkame keskendumist oma äh, rahvusvahelistele äh, konsolideerumisprotsessile, suurendada majanduskasvu, tööhõivet, parandada ka avaliku sektorit, avaliku sektori haldust, juhtimist ja ka õigusriigi põhimõtete järgimine on meie jaoks kõige olulisemad. ning me soovime siis vahepeal ka äh, kahepoolsed äh, äh, vaidlusküsimused lahendada, tagamaks, et me jõuame ka järgmisse faasi oma integratsiooniprotsessis, selleks, et saada ka Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus lähitulevikus ning oma teel põhjapanevad äh, äh, reformides, mis, äh, mille eesmärgiks on meie kodanike elujärje parandamine, siis siinkohal me lähtume oma sügavast soovist saada Euroopa Liidu liikmeks ja Kosovo on teile väga tänulik abi eest. nii et suur tänu teile abi eest. suur tänu selle meie sõnavõtu kuulamise eest ning meie äh, kõige olulisemaks pürgimuseks on saada osaks äh, Euroopa Liidu äh, perest. suur tänu, suur tänu kõikides erinevates Euroopa Liidu keeltes. Thank you, minister Patsoli. suur tänu, härra minister Patsoli ja suur tänu ka selle eest, et ähm, kõnelesite ähm, mõningates meie liikmesriikide keeltes. suur tänu selle eest. nii et me oleme juba natukene ajast maha jäänud, mõned kolleegid on juba soovinud sõna saada ja erandkorras ma alustaksin paari küsimusega nii et härra minister, kui te valmis olete, et teeme kõigepealt siis küsimuste vooru ja siis saate vastata nendele. väga hea. härra minister, sooviksin alustada sellest, et rääkisite väga kirglikult äh, viisa liberaliseerimisest ja ma tean, et vaatamata mõningatele muredele meie liikmesriikides, me oleme valmis tagama Kosovole kui viimasele Euroopa riigile viisa liberaliseerimise režiimi. aga üheks tingimuseks on ikkagi Montenegroga äh, piirimärkimislepingu äh, ratifitseerimine ja ma sooviksingi teada, millal Kosovo äh, rahvuskogu lõppude lõpuks jõuab läbirääkimistega lõpuni millal ähm, otsustatakse see demarkatsioonilepingu osas. nii et ma arvan, et mitte paljud siin ruumis ei mõista, miks seda teemat ei suudeta lahendada teie parlamendis. ja kui te näete, mida teile vastu pakutakse ja te ütlesite, et see on üks kõige olulisemaid ähm, teemasid Kosovo praeguses poliitikas, siis me tõesti lihtsalt ei mõista seda olukorda ja see ei ole ka hea Kosovo mainele, nii et millal Kosovo parlament lõppude lõpuks otsustab äh, nii et ma saan aru, et täna seda jällegi parlamendis arutatakse, et võib-olla saate siis natukene detailsemalt seda teemat käsitleda. ja nüüd teine teema. me kõik siin komisjonis oleme hästi kursis sellega, kui äh, oluline on viis aastat tagasi kokku lepitud ähm, leping Brüsselist ja rääkisite sellest lühidalt ja üks oluline äh, aspekt selles on et eh, seal käsitletakse siis ka Põhja-Kosovos eh, Serbia kogukonda. ja mm, ma ei tea, kas selles eh, kogukonna loomise lepinguga ka edusamm on saavutatud, äkki te saaksite täpsemalt seda mm, protsessi kirjeldada? et milliseid tulemusi Pristinas äh, saaks saavutada selleks, et edasi liikuda. nii et need olid siis mõningad küsimused minu poolt ja nüüd annaksin sõna meie kahele Kosovo juhteksperdile, äh, kõigepealt äh, siis Bosnia-Hertsegoviina delegatsiooni juht härra Petsela, tema on horvaat, sotsiaaldemokraatide rühmast. suur tänu! tere tulemast Euroopa Parlamenti ja kaks kuud on möödunud sellest, kui kohtusime Strasbourgis ja see oli siis neljas ähm, Euroopa Liidu Kosovo äh, kohtumine, see puudutas siis äh, stabiliseerimiskokkulepet. Ähm, ja nagu te mäletate, siis meil toimusid väga viljakad arutelud äh, erinevatel teemadel ja seal räägiti siis ka Euroopa Liidu Kosovost stabiliseerimise assotsiatsiooni lepingut ja samuti rääkisime arengutest Kosovo majanduses, samuti mis puudutab siis Montenegro ähm, piiri eh, mahamärkimislepingut, samuti õigusriigi põhimõtteid, sõjakuritegusid, samuti lepitamine, põhiõigustest rääkisime ja ähm, vägivalla äh, teemadel rääkisime ja ka aastal kaks tuhat kaheksateist ütlesime, et võiks saavutada ka Ähm, tulemusi ja et see kaks tuhat kaheksateist aasta saab olema ka väga heaks võimaluste aastaks selleks, et parandada suhteid Euroopa Liidu Kosovoga, kuid kahjuks esimest korda äh, ühtegi deklaratsiooni äh, jõustada ei suudetud, äh, sellepärast et spetsialistide kojas ja ka Kosovo parlamendis tulemusi ei ole saavutatud, otsuseid ei ole langetatud ja ma sooviksingi teada, härra minister, Ehm, ehm, millisel seisukohal olete ehm, teie selle viienda Euroopa Liidu Kosovo kohtumise osas, mis leiab siis aset selle aasta lõpupoole, aitäh ja nüüd saab sõna Igor Šoltus, tema on Kosovo raportöör, ta on Roheliste fraktsioonist ja tema tuleb Sloveeniast. suur aitäh, härra esimees paljud meist räägivad piirist Montenegroga ning organiseeritud kuritegevuse vastasest võitlusest. me ootame huviga ka infot teilt. ehk siis oleks meil võimalik ka ennustada, millal saame teha selle otsuse, mis pakuks nii suuri võimalusi Kosovo kodanikele, kuid te peate mõistma, et see on ainult üks tingimus nendest, mis tuleb täita. lisaks on meil ka korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus. me oleme juba pikka aega oodanud muuhulgas just piiriküsimuse lahendamist ja te peate ikkagi äh, mõistma ka seda, et mida te vastutasuks äh, saate. inimesed oleksid äh, väga tänulikud küll teie parlamendi tegevusele, aga samas on Kosovol ka olulised väljakutsed. härra Pitsula juba mainis seda, aga mina tahaksin aga teada, kuhu on jõutud ametliku seisukohaga, mis puudutab Kosovo erikoda, jah, Haagi see sellise koja olemasolu võiks mängida suurt rolli, mis puudutab mineviku probleemide lahendamist, kuid kindlasti võimaldaks ka tagada demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimisi ja seega peaksid poliitikud ning sidusrühmad seda erikoja loomist kindlasti toetama ning tegema võimalikult tihedat koostööd selle raames. jah hetkel on meil käes oluline hetk Kosovole ning viisa lihtsustuslepingu osas on meil ka ajapiirangud ning kui leping, kui kokkuleppele jõuda enne selle aasta suvepausi, siis tekib probleeme tekib probleeme Euroopa Liidu institutsioonidel selleks, et üldse teha ettepanek viisanõude eh, kaotamiseks. nii et eh, jah, ühelt poolt siis piiriküsimus Montenegroga ja teiselt poolt viisalihtsustusleping. aitäh, nüüd on siin härra Peterle, härra Kukan ja härra Kutšok veel siin nimekirjas, kas olen õigest asjast aru saanud, äh, hästi, siis äh, kuulame need äh, sõnavõtjad ära ja siis anname sõna uuesti härra ministrile, härra Peterle, kes on samuti Sloveenia. suur aitäh, härra minister, sissejuhatava sõnavõtu eest. ma olen üsna palju aega veetnud hiljuti Kosovos ning mulle jättis positiivse mulje see, et te olete rõhutanud stabiilsust riigis just äh, tulevikku vaadates. ma usun, et Kosovo sisene stabiilsus on oluline terve regiooni stabiilsusele. loomulikult ma näen, et see teema on otseselt seotud ka dialoogiga Serbiaga ja milliseid arenguid teie saate ette näha selles valdkonnas? arvestades ka seda, et Sõrmska lista toetab ka Kosovo valitsust. ma mäletan, mis toimus siis, kui Sloveenial olid käimas liitumisläbirääkimised Euroopa Liiduga. nii et me võistlesime põhimõtteliselt iseendaga ning nüüd on Kosovo samas positsioonis nagu kõik teised riigid, kes soovivad Euroopa Liiduga liituda. see tempo, millega edasi liigume, sõltub dialoogi tempost ja kvaliteedist, äkki siis saaksite sellest ka täpsemalt rääkida? suur aitäh, härra Peterle, härra Kjutšuk, keda te vist tunnete, bulgaarlane ja eh, ALDE fraktsioonist. suur aitäh, härra esimees, suur aitäh, härra Patsoli, et olete tulnud siia Euroopa Parlamenti. ka ALDE fraktsiooni nimel tervitame teid siin suur aitäh, et te nii kirglikult suhtute mitte ainult Kosovosse, vaid ka Euroopa Liitu. ma tahaksin esitada teile kaks konkreetset küsimust. mida arvate te Kosovo majandusest. Te olete üks äh, paremaid ja ka tuntumaid äh, ärimehi Kosovos ja terves regioonis. Lääne-Balkani äh, riikides laiemalt, nii et mida siis te majandusest arvate? nüüd teiseks, mida uut olete teie toonud Kosovo diplomaatiasse pärast seda, kui teid ametisse nimetati? mina pean Kosovot oluliseks riigiks, kes on oluline ka Euro-Atlandi suhetes, välispoliitikas, tegemist on kõige noorema rahvastikuga Euroopa Liidus. ning loomulikult on vaja Kosovol ka võimalikult kõikehõlmavat äh, strateegiat, mis puudutab Euroopa Liitu. ja suur aitäh lõpetuseks, Edward Kukan Slovakkiat Slovakkias, kes on Rahvakartei liige. suur aitäh, härra esimees, tere tulemast siia ka härra Patsolile, välisasjade komisjoni. mina olen pärit sellisest riigist, kes ei tunnusta otseselt ähm, Kosovo iseseisvust, aga mina ise olen Kosovo sõber ja seda pole vaja mul pikemalt seletada. nüüd ähm, ma julgustaksin teid jätkama seda, millega te algust tegite ehk siis äh, suhelda ka nende riikidega, kes ei ole teie sõltumatust äh, tunnustanud, kõige parem on otse nendega suhelda. mina olen küll opositsioonipoliitik, aga ma tean, et me siiski äh, külastame parlamendi delegatsioonidena üksteist ja me ei tunnusta Kosovot mitte mingit muud moodi kui vaid siin Euroopa Liidu kontekstis kolleegid on juba välja toonud erinevad olulised küsimused. nüüd viisalihtsustuslepingust otsesõnu Euroopa Parlament on alati aktiivselt toetanud seda võimalust Kosovole, sest et tegemist on teemaga, mis on oluline just inimestele ja mitte institutsioonidele, nii et ei tohi kedagi diskrimineerida. see on fakt ja loodetavasti see nüüd ka muutub nii et äh, teie äh, kätes on see võimalus teha need viimased sammud, nii et äh, pall on teie poolel ja mida kiiremini te need asjad ära korraldate, seda parem teile ja teie rahvale. ning mis puudutab stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomitee kohtumist, mina sain ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui ei olnud võimalik teha ühiseid soovitusi. siin parlamendis on tavaliselt sellist, niimoodi läinud Türgi osas paar-kolm korda ka Albaania küsimuses ja nüüd on siis Kosovo sattunud samasse kategooriasse, see nüüd küll hea ei ole. ja problemaatiliseks teemaks on väga oluline küsimus rahvusvahelisele üldsusele, nii et võtke seda tõsiselt, mida varem see teema lahendatud saab, seda eh, kergemini asjad edasi liiguvad. suur aitäh teile ka sissejuhatava sõnavõtu eest, see tõesti käsitles kõiki teemasid, mis teil laual on. me teame, et Kosovos on kõige noorem rahvastik Euroopas, tegemist on väga dünaamilise riigiga ja äh, need noored väärivad ka tõelist Euroopa perspektiivi ja meie loomulikult toetame seda igati, aga teie ise peaksite ka omapoolse töö ära tegema, nii et kõike paremat teile, aitäh! Thank you, Edward Kukan suur aitäh Edward Kukanile, rohkem sõnasoove ei ole, härra minister. kolleegid viitasid peamistele küsimustele, mis puudutavad meid siin komisjonis, ehk siis piir Montenegroga. me eeldame, et te jätkate ka võitlust korruptsiooni ning organiseeritud kuritegevuse vastu ning ka eri koja toimimine, mis oleks siis üks võimalus pakkuda äh, lepitust rahvale Kosovos. kas te võiksite lisaks ka paari sõnaga rääkida sellest, kas ähm, härra Oliver Ivanovitši mõrva uurimises on edasiminekut ja viimane punkt veel. Te rääkisite, et Kosovo äh, varjupaiga taotlejate arv on langenud, mainisite vist numbrit seitse tuhat enamik teie eh, kod-, teie kodumaalt pärit ehm, varjupaiga taotlejaid enamasti liiguvad põhja poole, peamiselt minu kodumaale Saksamaale. aga miks on üldse varjupaiga taotlejaid Kosovost? riik on vaba ja demokraatlik, turvaline ning miks inimesed endiselt taotlevad varjupaika Euroopa Liidu liikmesriikides? kuidas teie seda küsimust näete ja mida Kosovo valitsus teeb selleks, et julgustada Kosovo kodanikke mitte taotlema varjupaika sellistes riikides nagu Saksamaa, sest et neil on, nende šanssid on nullilähedased seda varjupaika seal saada. nii et sellised küsimused ja härra minister, teil on sõna. suur aitäh! härra Kukan, suur aitäh, te andsite mulle natukene positiivset energiat, nii et eh, suur tänu selle eest! härra McAllister alustan Ivanovitši küsimusega. Ivanovitš oli minu sõber, ma tundsin teda aastast kaks tuhat viis. me olime koos vestelnud, me kohtunud ja mõnikord ka veetnud mõne õhtusöögi koos, tundsin teda ja tema peret. väga kahetsusväärne, et ta ei viibi enam meie hulgas päeval, mil ta mõrvati, mõtlesin pikalt selle peale, mida ta oli mulle minevikus rääkinud ja ta ütles, et ühel päeval mind mõrvatakse, ta oli, see oli tema kinnisideeks ja kui talle siis üritada öelda, et ei, see pole tõsi, siis jäi ta siiski endale kindlaks ning ma olen veendunud, et tal oli õigus. et tema tapsid serblased ja mitte albaanlased. ning tulevikus loodetavasti siis saame me ka teada, kes see süüdlane oli. tegemist ei olnud Eh, etnilise taustaga vahejuhtumiga. Mitrovitsa põhjaosa on endiselt justkui kaheksakümnendates aastatesse, mitte midagi muutunud ei ole. meil on endiselt sinna ligipääse väga piiratud, nii et me ei saa seal eriti mitte midagi teha. nii et selles Kosovo piirkonnas me midagi ette võtta ei saa kõigepealt tuleb see piirkond äh, vabastada ja kui ma räägin vabastamisest, siis äh, bandiitidest ja mitte äh, ainult serblastest, vaid ka nii serblastest kui albaanlastest kurjategijate kätest tuleb vabastada see piirkond. ma olin kas vist viimane ja ka esimene Kosovo ametnik, kes seal põhjas käis. mind peeti, minu poole pöördusid naised, öeldes, et tehke midagi ära. seal samas on need Kosovo ja Albaania kurjategijad ja nad vaatavad meid, nii et mul on tõesti tunnen, mul on väga kahju kõige selle pärast, mis seal toimub ja ka Ivanovitši ka juhtunu pärast nüüd, mis puudutab siis meie väljarändajatest või sisserändajatest siis siin Euroopas, ma arvan, et äh, kõigil on teada, et Kosovo on demokraatia, demokraatlik riik, mingisugust poliitilist äh, survet seal ei ole, nii et pole põhjust sealt põgeneda. ainus äh, probleem seisneb majanduses Kosovo oli seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel aastatel avatud riik ja võib-olla ka üheksakümnendate alguses ja inimesed on endiselt väga avatud meelega Kosovos, inimesed tahavad liikuda ja neile ei meeldi elada kuskil mustas augus. nii arvan mina, kui me kahe tuhande kaheksandal aastal iseseisvus, ennast iseseisvaks ähm, kuulutasime, siis ei tekkinud mingisuguseid äh, etnilisi konflikte selle tagajärjel Kosovos. nii et äh, päeval, mil me saame viisalitsustuslepingu, ähm, olen ma täiesti veendunud, et mitte keegi äh, ka selliseid probleeme ei tekita, ma olen selles täiesti veendunud. sõja ajal ju kosovlased lihtsalt saadeti minema ja miljon inimest umbes tuli tagasi, nii et kuigi neil oli võimalus minna läände kuhugi mujale, aga nad tulid ikkagi tagasi, nii et selline on siis meie meelsus. nii et ma usun, et kui Kosovole anda, Kosovol vabastada viisanõudest, siis ei hakanud mitte Euroopasse liikuma. nüüd äh, piiri küsimus, jah. see teema tuli läbi viia parlamendist ja tegelikult oli vaja see ratifitseerida mitte eile või täna, vaid juba kolm aastat tagasi meil on parlamendis väga kummaline seis, opositsioon oli alati umbes pool. ja ka, ka koalitsioonis oli siis äh, parlamendisaadikuid, kes ei olnud kindlad, kas nad hääletavad selle poolt või mitte, nii et ehk siis kahe, me lootsime, et aastal kaks tuhat viisteist kohe oleks olnud võimalik see piiriküsimus juba ratifitseerida, aga nad ja lasid selle võimaluse käest, sest meil oli kaks kolmandikku vaja, kohe kahekolmandikulist häälteenamust, et see läbi läheks. ja ei olnud võimalik äh, neid hääli saada, ei ole võimalik ka praegu. viimased kolm kuud oleme me väga aktiivselt tegelenud selle teemaga. kümme päeva tagasi oli selge, et ratifitseerimine siiski toimub, sest et Lista Serbska on meile seda lubanud. aga nemad on ju Belgradi otsese mõju all, arvan ma, ma küllap ei valeta, kui ma seda väidan. härra esimees ütleb, et nad ei ole ainsad. jah, loomulikult meil on ka äh, Äh, äärmuslased, kes blokeerivad seda olukorda ja nemad selle kokkuleppe poolt ei hääleta, aga nemad on opositsioonis ja ei saa kunagi Kosovosse võimule, sest et rahvas neid ei taha. hetkel on nad tegelikult äh, jaotunud kaheks ja loodetavasti siis see mõõdukam osa, kaksteist saadikut toetavad Kosovot olulistes küsimustes. ma loodan ka, et täna kell neli saame me juba häid uudiseid. loodame, ma rõhutan, loodame, et hääletus läheb hästi, nii et me oleme igal juhul panustanud nendesse tulemustesse. nüüd ma olen veendunud, et lähipäevil igal juhul see piiri küsimus ka või piirilepe ratifitseeritakse. härra Piitsula esitas küsimuse erikoja kohta. jah see oli meile halvaks äh, üllatuseks. see oli veteranide algatus ja nemad tegid siis oma algatuse parlamendis. parlamendis äh, hääletati ja see kõik oli väga riskantne, mina olin tol hetkel ise reisil Aafrikas ning äh, andsin ministritele teada, et nad peaksid lahkuma valitsusest. aga siis jah, surve oli tohutu Brüsselist, läänest. ja nüüd võin ma öelda, et see probleem on lahendatud. lõppenud see asi ei ole, aga ma usun, et sellisel kujul see enam meie, meil ei tõstatu. nii et see erikoja probleem on lahendatud, kuid teised erakonnad peavad hakkama ka koostööd tegema, sest et meist räägitakse nii palju, sellest juba on kõneldud kolm-neli aastat. ja lihtsalt räägitakse, aga midagi ei tehta, nii et kui erikojal on midagi teha, siis äh, tehtagu. nii et äh, selgelt öeldes ei ole neil mingisuguseid tõendeid, ilmselt nad neid ei leia. aga olgu, kuidas on. see asi on lahendatud. Mister Šoltes. härra Šoltes, jah, ka piiriküsimus, te ju teate, kuidas see sellega on, ma olen saatnud teile infot mitu korda selle kohta, milline olukord on ja viimane info, nagu ma ka teile ütlesin, oli äh, tõesti, see oli väga olime peaaegu juba tulemused saavutanud, sest et Leista Serbska oli andnud meile lubaduse, aga siis järgmine päev äh, muutsid nad meelt, nii et ma usun, et kui vaadata nende meelsust täna, siis nad ilmselt seda ikkagi toetavad, nii et loodetavasti siis täna, juba täna. nüüd erikoda kinnitan, et meie valitsus ei pea rohkem selle teemaga tegelema. ja erikoda siis saab oma tööd teha uh,. Mr Peterle. härra Peterle, teie teate ka väga hästi, milline olukord on. Te teate, mis juhtub, kui iseseisvusest Kosovos rääkida. loomulikult see olukord on väga keeruline. meie põhiseadus on väga keeruline ja me ei saa ilma serblasteta kahekolmandikulist häälteenamust ja serblased on põhimõtteliselt kõige vastu, mis puudutab riigi ülesehitamist äh, või üleüldse Kosovole olulisi teemasid. edasi dialoogist. jah me teame, et me peame serblastega dialoogi pidama, meie president äh, valmistab selleks ka oma personali ette. nüüd see dialoog peab olema ajaliselt piiratud, me oleme serblastega juba kakskümmend aastat äh, dialoogi pidanud ja nüüd siis on aeg käes panna mingisugune tähtaeg paika. meil on vaja arutada läbi väga spetsiifilised teemad Te teate isegi, mis need on. Need on teemad, mis on olulised kodanikele. hetkel on meie igapäevaelus väga palju takistusi just ähm, Serbia äh, suunal. aga nüüd tuleb lihtsalt aktsepteerida fakte, et Kosovo äh, toimib iseseisva riigina ja selle, seda ei saa keegi ignoreerida. Kosovo on stabiliseeriv faktor ja kõik peavad sellega ka nõustuma. nüüd sellest kõigest lähtudes peame me ehitama üles oma tulevikku, tulevik, kus on võimalik koos eksisteerida serblastega, me ei saa panna kahe rahva vahele ju piiri tegelikult elavad inimesed ju läbisegi, paljud, paljudel on pere Serbias, albaanlased, kes elavad Serbias, siis neil on jällegi sugulasi äh, Kosovos äh, ja neil on vaja igapäevaselt üle piiri käia. nii et sellised võimalused tuleb äh, inimestele ka tagada, me peame ilmselt ka investeerima majandusse ja lihtsalt nüüd öelda serblastele, et aktsepteerige Kosovo iseseisvust, siis sellega nad ei nõustu, aga kui me saame neile midagi vastu pakkuda, siis äh, ilmselt nad vähemasti mõtleksid selle üle. põhja pool on olukord selline, et eriti midagi meil seal teha ei ole võimalik, me võime sinna kõik oma politseinikud kohale viia, aga ikkagi mitte midagi me ei saavuta, me peame ära tegema midagi ikkagi majanduslikult ja mina äh, tahaksin vabakaubandustsooni Serbia ja Kosovoga äh, ja laupäeval käisin Sarajevos ja kohtusin härra Tadžitšiga, me rääkisime ka sellest ideest, ehk siis võtkem osa Lõuna-Serbiast ja põhjaosa Kosovost ning tehkem sellest vabakaubandustsoon ja seeläbi me kindlasti näeksime, kuidas olukord muutub. lõppkokkuvõttes on inimestel vaja ju elada turvaliselt, paremat sissetulekut, paremat elu ning põhjas on inimestel eriti vaja, et neil oleks turvaline, neil on vaja paremaid koole, suuremat sissetulekut ja lihtsalt paremat elukvaliteeti nüüd äh, ma rääkisin sellest vabakaubanduspiirkonnast äh, minister Tadžitšiga minu arvates on see tõeline võimalus, nii et me ei tohiks siin peatuma jääda, me suudaksime siis luua siin kahe riigi vahel midagi, mis tõesti toimiks. nüüd äh, see dialoog tuleb lõpule viia veel käesoleval aastal ja meil peab olema ka rahukokkulepe Serbiaga, nii et äh, leping, mis äh, seaduslikult äh, näitab seda või ütleb seda, et Serbia peab tunnistama seda, et Kosovo on olemas, et seda fakti ei saa enam ignoreerida ning Kosovo peab samuti tunnistama, et Serbia on olemas ja et Serbia näol on tegemist meile väga olulise partneriga. majandusest veel. härra Kjutšuk. kui liitusin valitsusega, siis olin ma veendunud, et me saavutame väga paljudki, aga nüüd siis on meil tekkinud teised prioriteedid ning me oleme reformidega veidi pikaldased. aga loomulikult Kosovolt on vaja reformida. meil on tarvis sellist majandust, mis kasvab rohkem kui kaheksa protsenti sest et kui see on alla kaheksa protsendi, siis lihtsalt raha käib käest kätte, ega me ei tee oma rahva heaks mitte midagi ära. nii et eh, loomulikult on siin eh, tööpõld lai ja need eh, rohelised tsoonid, nende kohta käib sama, loomulikult ka põllumajandus. Kosovol on siin võimalik just suure arenguhüpe teha põllumajanduses, aga aga meil oleks vaja siis sellist Kosovo põllumajanduse Marshalli plaani. ja selle kallal me ka töötame. välisministeeriumi reformimine, loomulikult me oleme välja vahetanud äh, palju saadikuid, jah, ja küllap te siis, äh, teie vast elate selle protsessi üle, jah, ärge muretsege nüüd äh, veel me Kosovo sisestest küsimustest. sellest ajast, kui mina ametisse asusin, saan ma kinnitada seda, et me ei ole reageerinud Serbia provokatsioonidele nii et me ei ole lihtsalt, äh, oleme otsustanud mitte reageerida sellele, kui nad meid provotseerivad, me ei ole ka kellel iganes on vaja Kosovosse tulla, siis saab ta seda teha, äh, räägin siin poliitikust, poliitikutest, neil on võimalik Kosovosse tulla, sealt jälle lahkuda ja me suhtume nendesse väga äh, viisakalt. Neil on ka mitmeid algatusi ministeeriumis, meil on rahu edendamise komisjon Välisministeeriumis, see otseselt ei tegele mitte dialoogiga, vaid räägime siin näiteks kontserdite korraldamisest, erinevatest kohtumistest, kogunemistest ja tuua kokku erinevaid huvirühmasid. ning tundub, et me oleme siin ka mõningaid tulemusi juba eh, saavutanud. lisaks on meil ka mõned reformid käimas ministeeriumis, välis ministeerium on väga dünaamiline ja aktiivne ja me töötame kõvasti. härra Kukan, suur aitäh teie selgituste eest, kinnitan teile, et me ei ole mitte lõpetanud suhtlemist viie riigiga, kes ei ole meie iseseisvust tunnistanud, me teame, et ka need riigid meid toetavad, me teame, et Kreeka näiteks on meisse alati väga positiivselt suhtunud ja ühel päeval siis näeme ka meie sõpruse tulemusi. nii et teha on väga palju, härra McAllister, meid on vähe, meie võimalused on piiratud, aga tahe on täiesti olemas. härra minister Patsoli väliskomisjoni liikmete nimel tahaksime teid tänada tulemast Brüsselisse, täname teid avameelsuse eest, aruteludes olete aplausi kindlasti ära teeninud. And... ootame huviga tulevasi mõttevahetusi ja ehk lõpuks tulevad täna pärastlõunal Pristinast ka head uudised. piiri, et piiri mahamärkimise leping, kus on lõpuks ometi kokku lepitud. see oleks tõesti positiivne samm, muudaks asjad palju lihtsamaks. veel kord head päeva jätku Brüsselis, loodetavasti kohtume väliskomisjonis jälle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 kolleegid, jätkame viie minuti pärast. So, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on punkt number kuusteist. tere tulemast doktor Renat Mansuurile, kes Chatham House'i juures tegeleb Lähis-Ida ja Aafrika uuringutega. suur tänu, et võtsite meie kutse vastu. meil on aega pool tundi ja eesmärgiks on arutada ahvet esitati komisjoni poolt tellitud uuringu äh, tulemusi, selle pealkirjaks oli Iraagi riigi ülesehitamine, stabiliseerimine, juhtimine ja lepitus. härra Mansour, äh, väga õigel ajal koostatud uuring, Euroopa Parlament on andnud oma nõusoleku partnerluse koostöölepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ja Iraagi vahel. proua Saifi, siin te oletegi oli see parlamendi liige, kes selle teemaga tegeles selleks, et Euroopa Liit võiks aidata Iraagi ametivõimudel riiki pikaajaliselt üles ehitada olukorras, mis on väga ebakindel, ahvet. ahveti delegatsioon käis Saudi Araabias, Kuveidis ja Iraanis veebruarikuus ja Kuveidis olime ülesehitamise konverentsil, samuti mis puudutas Iraaki, täpselt samas hotellis, kus meiegi olime siis üllatuseks äh, põrkasime kokku kolleeg Steljanidesega seal. aga teil on sõna, kolleegid, peame lõpetama koosoleku kell kaksteist kolmkümmend viis, kaksteist nelikümmend, teil on pool tundi aega, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, loodetavasti kuulete mind. piirdun kümneminutilise sõnavõtuga, et äh, siis võtame küsimused ja vastused ja pigem vastaksin pigem teie küsimustele, sest nagu härra McAllister ütles, praegu on võimaluste aken avanenud Iraagis äh, post-ISISe periood, nii seda nimetatakse, konfliktijärgne periood, sellest räägitakse. selliseid sõnu me pigem ei kasutaks siiski hea meelega, sest me oleme selliseid asju juba varem näinud. huvitav Iraagi puhul on see, et eriti aastast kaks tuhat kolm oleme juba näinud selliseid tsükleid ülesäitamine ja nurjumine ja mida see põhimõtteliselt tähendab. ehk siis küsimus on, et kuidas vältida juba minevikus tehtud vigu kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa. täpselt samamoodi oleksime võinud vestelda sellest, aga siis äh, nüüd me räägime post-Daeshist, siis rääkisime islamiriigijärgsest ajast. kuidas seda vältida, Taimega siin samuti äh, rääkis Iraagi lõpust, kuid Iraak ei ole lõppenud, praegu on avanenud võimaluste aken, teatud äh, optimismi võib see küll tekitada, kuid väga ettevaatlikum. just praegu äh, kuu aega veetsin Bagdaadis, Mosulis, Kirkukis, sellistes konfliktirohkemates piirkondades, kus üritasin mõista, mis toimub riigi keskosas, perifeerias ja uuringus peamine väide oli minu poolt see, et Euroopa Liidu roll äh, ISISe suhtes peab olema institutsioonide ülesehitamine ja mitte isikutele tuginemine. akadeemilised ringkonnad näevad institutsioonide ülesehitamist alati problemaatilisena ja ajalugu näitab seda, et kuidas me saame mineviku probleemidest üle kõikjal maailmas, kus rahvusvaheline kogukond on üritanud riiki üles ehitada ja osa peab olema just institutsioonidele rõhumine, mitte isikutele, see tähendab riigi ülesehitamist. kõik ülejäänu sõltub sellest. on kasutatud tervet äh, rida sõnu alates kaks tuhat kolm, kaasamine oli üks selline. aga mida see tähendab, see kaas-, kaasatus? sunnid, kurdid, šiidid, kristlased tulid kõik ühendada, aga kas see aitas riiki üles ehitada või tegelikult tekitas sellise süsteemi, kus eliit oli kodanikele vastu suunatud, mis, mille iraaklased on nüüd isegi küsimärgi alla seadnud, kas me jätkame endiselt sellist ülalt alla legiteeri-, legitimeerimisprotsessi, kui me räägime lepitamisest näiteks. kas me tahame šiidid, kurdid ja sunnid kokku tuua ühe liidri alla ja et nad istuksid üksteisega koos ja siis ütleksime, et nüüd on Iraak õigel teel sest mida suurema, et suurimad lõhed jah, on endilised teemad, aga suurimad lõhed on kodanike ja eliidi vahel. tõeline lepitus peab ületama selle lõhe, see ületab identiteedi küsimused, siin vaatame ka Euroopa Liidu poole ja teiste poole, mitte rõhutada identiteete. see on osutunud valeks, alates kaks tuhat kolm on šiidi liid, šiidid omavahel võidelnud, kurdid on võidelnud kurdi liidrite vastu, sunniidid samamoodi Äh, sunniidiliidrite vastu, nii et sellest tu-, tuleb, sellisest narratiivist tuleb eemale astuda, nagu minevikus oleme seda näinud, et mitte korralda neid, korrata neid samu vigu. ja selleks, et edasi liikuda siis Daeshi järgses ajastus kaks punkt null, ütlevad mõned. ja kuidas lühike ja pikk perspektiiv kokku siduda? vaadata Ameerika Ühendriigi poliitikat Iraanis ja nüüd Iraagis, siis me näeme suurt vahet lühikest, äh, lühikese aja perspektiivide vahel aastal kaks tuhat kolm, mis oli seotud valimisperspektiiviga, aga Iraani puhul näiteks me ei vaata mitte, mis toimub nüüd, vaid seda, mis toimub kümne, kahekümne aasta pärast, need mõlemad tuleks kokku panna ja minu uurimus tegeleb selle, nende mõlemaga, et kuidas neid kahte lähenemist ühendada, jah, on lühiajalised vajadused, Mosulist tulles näiteks julgeolekuolukord on praegu hea, aga me juba näeme, et on palju relvastatud äh, rühmitusi, keegi ei tea, kuidas neid juhitakse, on, on äh, miinid, on väga erinevad olukorrad, mis või, võiksid põhimõtteliselt äh, tõesti tekitada küsimuse, et kuidas see julgeolekuolukord lahendada. aga Kirkuk ja Diala, seal me näeme, et ISIS on taas esile kerkinud ja konfliktid sellistes kohtades, mis olid stabiilsemad, nii et meil on tõe, otse, otsesed julgeolekuvajadused praegu, aga lahenduseks ei ole mitte pommitamine, vaid institutsioonide ehitamine, riigi ehitamine. lühiajaliselt on teine vajadus taastada olulised teenused paljudes äh, piirkondades kodanike jaoks, mis on oluline, ei ole mitte see, kas liider kohtub mõne teise liidriga, vaid küsimus on, et kas on elektrit, vett, teenuseid, et kas see vastab nende vajadustele ja need on kaks peamist küsimust. et on, on mingisugused legitiimsed institutsioonid, mis inimesi esindavad, ehk siis ka vastab vajadustele, põhivajadustele. ja veel nüüd edasi liikudes, rääkides äh, isikute tagasipöördumisest, kes on mujale asustatud töökohad, raha, kuida-, elatistee, need on põhiküsimused, need on eeltingimused selleks, et taas oleks võimalik äh, riiki üles ehitada. Need on lühiajalised vajadused, aga pikaajalised vajadused on juba keerulisemad, aga jällegi väga olulised, sest äh, lühiajaliselt saadakse ainult äh, väiksemaid võite. täna möödub viisteist aastat vallutusest. kuidas Euroopa kodanikele, Ameerika kodanikele oleks võinud viisteist aastat tagasi öelda, et kui alustate seda sõda, siis siis viie, viieteist, viie aasta pärast on olukord sama, enamus oleks öelnud, et eksite. ja tragöödia ongi, et ei ole mõeldud pikemale perspektiivile. nüüd edasi, mis on siis laiemad teemad? võimu hajutamine, see on teine võtmesõna, detsentraliseerimine. Äh, idee oli pärast aastat kaks tuhat kolm, et kohalikud omavalitsused võivad paremini esindada kodanike vajadusi kui keskvalitsus. Need, kes tol ajal riigi, riiki üles ehitasid olgu siis tegemist šiiidi või kurdi juhtidega, neil oli halvad mälestused sellest, mis oli tugev riik ja seega nad tahtsidki nõrka riiki. Nad tahtsid sellist riiki, kus, mis oli nii palju detsentraliseeritud, et, et äh, võimu saidki sellised rühmad nagu ISIS. seepärast tulebki mõelda, kas on vaja kohalikke institutsioone esindusena või suudab keskvalitsus lahendada vajadusi, Basra, Mosul, kõik need paigad. ma ei kutsu üles detsentraliseerimisele, sest see on endiselt tabuteema Iraagis, parem kasutada föderaalse valitsuse sõna näiteks. aga need on need sisulised äh, vaid-, arutlused, mis meil tuleb maha pidada. nüüd julgeolekusektori reform on jällegi suur ja oluline teema Iraagis kus on vaidlusalused territooriumid, on relvastatud rühmitused, mis kerkisid esile mõned juba varem, aga mõned ka pärast ISIS-t. Nad kontrollivad äh, piiriületuspunkte, nad äh, on võimul ka majanduses, osalevad ka näiteks poliitikas, valimistel, Šabin näiteks ja teised rühmad. ja nad on, saavad, saamas osaks riigist, nii et küsimus ei ole selles, et need riigid kui sellised tahavad osaleda riigis aga on ka hall tsoon, et äh, mingil hetkel need inimesed tahavad osaleda riigi tegevuses ja teisel riigil olla, teisel hetkel olla riigivälised, nii et raske on aru saada, mis on riik, mis ei ole riik, sest üks, et äh, unitaarriik puudubki. on peshmergad, äh, terrorismivastase võitluse teenistused näiteks isegi, kui endine peaminister Maliki võttis ETS-i peaministri, peaministri kontorisse kaasa, siis oli tohutu vaidlus selle üle, sest see oli põhiseadusvastane, aga nüüd parlament on vastu võtnud seaduse novembris kaks tuhat kuusteist, kus põhimõtteliselt öeldakse, et Hashid on osa riigi institutsioonidest. nii et keskenduda tulebki parlamendile, sest seal võetakse vastu seadusi. ja kahjuks Iraagis on kaks parlamendi kogemust, on kurdi parlament mis on, või siis Iraagi parlament, kus politiseerumine, huvid äh, on jäänud peale. jällegi, see viib tagasi valimisseaduse reformi juurde, kuidas inimesed üldse parlamenti satuvad, sellega Iraak on tegelenud, aga pikaajaliselt peab olema, peab ka reformima siiski seda valimisseadust ja kogu protsessi ja kõike seda tõesti on nüüd väga keeruline kümne minutiga ära rääkida, aga ma arvan, et äh, siin kokkuvõtetes ja ka vastustes teile, ma arvan, et mis on oluline selleks, et mineviku vigasid vältida riigi ülesehitamises, tuleb äh, rohkem mõista, enne kui me asume tegutsema. sest kiirustamine või ülalt alla legitimeerimine tundub lühilikeses perspektiivis hea, kuid ei vasta pikaajalistele vajadustele. ja see ongi minu peamine soovitus, ma arvan, mõistke kohalikku dünaamikat äh, ja pigem ettevaatlikult teatud alasid toetada, mitte kergekäeliselt. suur tänu, härra Mansur! selle lühikese tutvustuse eest ja nüüd mõttevahetus esiteks muidugi proua Saifi. suur tänu, suur tänu, härra esimees Je tiens tout d'abord à remercier. kõigepealt tahan tänada härra Mansuuri eh, täna siia tulemast ja ka tema uurimuse sisukuse eest pärast tari-, kaks tuhat seitseteist territooriumilt Daeshi väljajuurimist, kaks tuhat kaheksateist peaks olema ülesehitamise aasta, kus stabiilne riik ehitatakse üles ja toimub leppimine, stabiliseerimine, julgeoleku tagamine, lepitamine ja riigi ülesehitamine on üks tervik ja selle, nende ülesannega tuleb tegeleda samaaegselt riigi stabiliseerimine on võimalik ainult siis, kui politsei restruktureeritakse, taastatakse peamised avalikud teenused ning samuti tagatakse kaasav juhtimine, mis on ühtlasi esindav nii äh, kohalikul kui riigi tasandil. Äh, väljakutseid on palju, Euroopa Liit peab siin esmatähtsat rolli etendama. ühise strateegia vastuvõtmine Iraagi osas ning Euroopa institutsioonide kaasatus Kuveidi konverentsil veebruarikuus. see peab nüüd äh, kajastuma konkreetsetes tegudes. tegutseda tuleb kiiresti, selleks et taastada infrastruktuurid, selleks et ümberpaigutatud isikud võiksid tagasi pöörduda hiljuti vabastatud piirkondadesse ning et oleks äh, kaasav valitsemine kohalikul ja riigi tasandil, mis ka esindaks kõiki. kui lubate, härra Mansur, siis kaks küsimust. esiteks äh, need äh, soovitused, mis teie uuringu lõpul, millist rolli konkreetselt Euroopa Liit peab etendama dialoogis või isegi vahendajana keskvõimu ja regionaalsete kurdi võimude vahel Iraagis? ja mida arvate Euroopa Liidu missioonist politseijõudude tugevdamiseks, milline strateegia oleks kõige õigem selleks, et kaasata äh, paramilitaarsed jõud äh, riigi sõjaväkke või politseijõududesse. Merci, madame Saif. suur tänu, proua Saifi. järgmisena muud kolleegid ja üks sõnasoovija Roheliste fraktsiooni nimel. härra Raimon, Raimon um,? Thank you uh,, I have. suur tänu. kaks uh, spetsiifilist küsimust. esiteks uh, neli punkt kaks. Uh, erinevad ideed juhtimiseks. Uh, te ei andnud siin soovitusi, sest soovitused Euroopa Liidule tähendaks, et valitakse pool ja see ei olnud teie ülesanne, aga see on minu töö kui äh, äh, mina nüüd pean hääletama selleks, et toetada neid, kes toetavad tugevaid institutsioone ja mitte neid, kes toetavad tugevaid isiksusi. mis oleks teie arvates õige strateegia Euroopa poliitikute jaoks? millised võimalused meil on, teine küsimus Kurdistani kohta. Teie uurimus ei tõstata küsimust kurdi, kurdidest Iraagis laiemas kontekstis, mis kaasab kas ka Süüria, Türgi, kas äh, Iraagi sisepoliitika mõju on nii väike, et kui me Iraagist rääkides äh, peame kõigepealt arvestama suurt pilti. Thank you, the next. suur tänu. järgmisena meie aseesimees härra Kuus. suur aitäh, härra esimees, suur aitäh, härra Mansur, ma on, mul on terve rida küsimusi, ma tahaksin teile esitada kõigepealt äh, kuidas siis on suhted Bagdadi valitsuse ja Kurdistani valitsuse vahel ja eriti, mis puudutab ähm, iseseisvuse referendumit. teiselt poolt sooviksin, et te rääkisite, räägiksite täpsemalt ISISest Kirkukis ja ühtlasi, kas praegune valitsus on võtnud kasutusele mingeid meetmeid või vähemasti on mõistnud seda, et eelarvest ei saa jätta välja Alhambra piirkonnale abi, sest et äh, mõned aastad tagasi ju nad protesteerisid selle vastu, et valitsus on olnud täiesti sektantlik ja põhimõtteliselt pärast seda langesid nad Daeshi kätesse. suur tänu! tänan väga, kas on veel kommentaare? tundub, et ei ole Kol. jälle kolm kõnelejat, palju küsimusi ja teil jällegi sõna. aitäh küsimuste eest. alustuseks proua Saifi. esimene küsimus oli äh, selles uurimuses ma rõhutan mõningaid vigu. kurdi Äh, Mili ja Bagdaadi suhted on väga olulised, see on, nüüd on hiljuti lennujaamad jälle avatud, selline otsus just langetati. referendumit enamus peab veaks, enam isegi parteid arvavad seda. nii et äh, ma pigem siin mõtlen, milline oleks pragmaatiline natsionalistlik äh, liikumine versus radikaalne liikumine ja kurdid kaua aega tegelikult lähenesid pragmaatiliselt keskvalitsusele aasta kaks tuhat viis, kus nad Iraagi riiki üles ehitasid. üks kurdi liidrite peamine prioriteet oli Bagdadis võimalikult tugevaid, nagu Talabani näiteks oli, oli, oli proua Saleh, kes oli asepeaminister, Charles-Ebari äh, Bagdadis, sest nad äh, mõjutasid riigi ülesehitamist seal, aga pärast, mis juhtus aastal kaks tuhat neliteist, aga juba varem nad eemaldusid. Äh, otsustasid, et, et saab hakkama Bagdadita ja mis praegu toimub Kurdistanis, et mõistetakse, siin me nüüd oleme ja peame Bagdadiga siiski hakkama saama. ja KDP, PUK ja teised on mõistnud seda liidrite tasandil. peaministri perspektiivist vaadatuna on, tuleb arvestada väga paljusid erinevaid asju, kui ta maksab palka kurdidele, Erbilile. mis juhtub Basraga, kes on šiiidid ja kes ka kannatavad? mis saab sunniitidest? nii et kõike seda tuleb arvesse võtta. on üritatud karistada referendumi eest, üritad samas omaenda usaldusväärsust tõsta, kuna tegemist oli valimisaastaga, aga samuti on kogu Iraagis seda raske teha, aga üles ehitada tuleb terve Iraak, et millele siis keskenduda? nii et kurdi liidrid tegelikult peavad tagasi pöörduma pragmaatilisuse juurde selles kontekstis, kuid need kuldsed äh, aastad, kui kurdid said kasutada oma naftavarusid, neil olid omaenda lennujaamade viisad, need ajad on möödas. vähemalt ajutiselt, vähemalt nii tundub. nii et on vaja paremaid suhteid, see on mõlema poole huvides. nii et ma ei usu, et täna on raske veenda kurdi liidreid tagasi minema Bagdadisse, ma arvan, et nad on mingil määral äh, juba nä-, õppinud äh, referendumi vigadest. ja see on seotud ka Iraani küsimusega, sest pärast referendumit üritati Iraani vastu tegutseda, iraanid olid pahad, äh, šiiidi võitlejad olid pahad ja koheselt mõisteti, et ei, nii see ei lähe, tuleb teha koostööd Iraaniga, lähenemine on toimunud ja Iraagis enamus osapooli peab tegelema Iraaniga, see on naaber, osaline osapool, nii et see on reaalsus. see on ka seotud kurdi teemaga. nii et Hashtag-Shavi küsimus, julgeolekusektor, äh, see on suur-suur teema ja seda integratsiooni ei juhtu ma mäletan paar aastat kohtusin Hashti Shabi liidritega. hea meelega nad seletasid, kuidas nad kavatsevad integreeruda. aga pärast novembrit kaks tuhat kuusteist nüüd nagu seadus ütlebki, on tegemist äh, sõltumatu julgeolekujõuga, mis allub peaministrile. ja põhiseaduse kohaselt peavad nad olema kaitse- ja siseministeeriumi allumises, aga nüüd neil on vabadus teha teisiti ja mis on kummaline, kui ma rääkisin terrorismivastase võitluse teenusest, siis äh, president ning terrorismivastane teenistus on tegelikult hall ala, kuid see oli kõige väljapaistvam jõud ISISe vastu võitlusel. ja nüüd Hashid, CTS nii-öelda, äh, ütleb, et meie tahame ka olla nii nagu nemad, nii et äh, julgeolekusektor ei kavatse integreeruda, nad ei lähe ministeeriumide alla. kuidas aga vähehaaval üldse vabaneda vajadusest selliste jõud, relvastatud jõudude järele, üks Hashidi liider ütles mõni aeg tagasi, meie esindame Iraaki paremini kui armee või CDS, meil on siin jesiidid, kristlased, turkmeenid, me oleme kõige esinduslikum kogu. Nad on selline, nad tahavad kontrollida kõike, piire ja nii edasi, nii et kuidas selliseid tõsiasju arvesse võtta on tähtis, mitte selle asemel, et jätta see tähelepanuta, arva, arvates, et võib-olla mingi ime läbi see kõik muutub äh, nii et julgeolekusektori reform äh, kindlasti väga oluline teema. nüüd äh, ju-, tugevad liidrid, tugevad institutsioonid, loodetavasti kõik, kõik loodavad tugevatele institutsioonidele, aga probleem on selles, et äh, kui räägitakse et oleks selline, selline tugev liide nagu Saddam, et tuleks tagasi, mitte sellepärast, et Saddam kui selline inimestele meeldib, aga ta oli institutsioon. seega tuleb toetada mitte, nagu ma ütlesin, äh, isikuid, aga tuleb mõelda institutsioonidele. hetkel see nii ei ole. Äh, võim tule, tuleb anda tagasi institutsioonidele, jah, on peaminister kes ka väga toetab seda mõtet. aga hetkel riiklikud osalised, riigivälised hübriid, kõigil neil on võim. ja kõik see tuleb tagasi anda institutsioonidele eraldi isikutest. ei saa öelda, et see on selle ja selle mehe ministeerium või komisjon. nüüd kurdi teema, laiem kurdi teema paljud kurdi KDP liidrid eriti on heades suhetes Türgi valitsusega. majandus ja kaubandus on siin tähtsal kohal. ja neil on PKK-ga suur probleem iseenesest. nii et suur Kurdistani idee on, seda on üle mängitud, ma arvan, et on väga suured kurdisisesed lõhed samuti äh, Äh, kurdi Süürias, kurdi Iraagis. PKK tegutseb ka Iraagis, siin saab nii naa teistes piirkondades äh, välja arvatud, on PKK-l oluline roll. ISIS ja Kirkuk, ISIS organisatsioonina nad viidi Ambarist välja Mosulisse, millest sai siis nende tagala nüüd nad vajavad uusi territooriume, aga kust neid leida? seal, kus asu-, on konfliktid, seal, kus on äh, võimuvaakum, Kirkuki ja sellised piirkonnad, mis on majanduslikult väga olulised, niisiis äh, motivaatoriks number üks on äh, pigem majandus ja mitte ideoloogia. Need on peshmergad, Hashabi, föderaalne politsei, kohalik politsei, erinevad äh, erinevad rühmitused, kes tegutsevad, seal on täielik kaos, on uued kontrollpunktid, iga päev avatakse, miski pole selge. riik on taganenud nendes piirkondades ja see ongi küps, küps selleks, et sellised ISISe tüüpi rühmad võivad sinna liikuda Türgi ja Iraan. Iraan on Iraagi riigiga sügavalt seotud. Äh, Washington liialdab pisut Iraani rolli. Iraan ei taha Iraagi kokkuvarisemist tegelikult. Iraan tahab, et Iraak oleks mingil määral partner, muidugi palju nõrgem partner, aga siiski partner. kaks tuhat neliteist õpetas Iraanile, et ei saa kitsa ringi poliitikaid ajada sest siis tekib ISIS ja Iraan ei taha ISIS-t oma piiride lähedal enam. aga samal ajal Iraan omab võimu paljude erinevate rühmituste, riigiväliste rühmituste üle ja nii edasi, sest ta mõtleb pikale perspektiivile. toon ühe näite. Kirguki referendum. paar päeva enne referendumit Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Euroopa Liidu riigid olid endiselt veendunud, et president Barzani tühistab selle, lükkab edasi. ja ei olnud tegelikult mingisugust kriisikava, mis siis saab, kui nii ei lähe. aga Iraan mõistis tegelikult olukorda palju paremini. Iraanil oli kriisikava juba olemas enne referendumit. nii et oktoobris eelmisel aastal kuid Ameerika Ühendriik üritas eri, mingisuguseid plaane välja mõelda, siis äh, Iraan oma, oma plaani viis juba ellu. sellepärast on pikaajaline perspektiiv oluline. Türgi üritab esile kerkida, neil on palju tegemist küll Süürias hetkel ka sisemiste teemadega, aga Linoves ja teistes äh, osades Mosuli lähedal KDP samuti Türgi üritab mingisugust mõju seal siiski omandada, sest tegemist on tema piirilähedaste aladega. Thank you suur tänu, härra Mansur. kas on veel küsimusi, kommentaare? kui mitte, siis suur tänu tulemast, tegutsete Londonist, jah, nii et tere tulemast siis Londonist ja head teed tagasi Londonisse rongiga ilmselt. jätkame koosolekuga kell neliteist kolmkümmend ja loodetavasti härra Koosu, meie aseesimees, saab siis juhatada koosolekut, see oleks suurepärane. nii et kena lõunapausi kõigile